Colleghi, possiamo cominciare? kallid kolleegid, kas me võiksime alustada, ma loodan, et veel inimesi tuleb juurde igal juhul. kõigepealt tahaksin öelda tere tulemast äh, ülemaailmse juhtimise äh, ülemaailmne juhtimine kaks tuhat kakskümmend viis aastal otsustava tähtsusega aega esituse esitajaid Ähm, Matthew Barrows ja Giovanni Grevi ja ta on töötanud aastaid Euroopa Liidus äh, julgeolekuuuringute instituudis. tegemist on sellise mõttekujuga, mõttekojaga, mis tegeleb julgeolekuprobleemidega äh, ning koostab analüüse ning prognoose ja nüüd on see äh, olulise tähtsusega raport, mis äh,, mille kohta saadeti meile taustainfot äh, emaili teel. Äh, see on projekt, mis sai alguse kahe tuhande üheksandal aastal äh, ja see on täiesti uudne algatus, kui Euroopa Liit ja USA võtsid endale kohustuse koondada rahvusvahelised eksperdid eh, ja partnerid eh, võtmepartnerriikidest, et arutada ülemaailmset juhtimist tulevikus. Euroopa Liidus ja USA-s levib arusaam, et Äh, suurriigid arenevad palju kiiremini, maailm areneb kiiremini kui valitsemisstrateegid, äh, valitsusstruktuurid ja seetõttu ole vaja kiiresti käivitada ka arutelud ülemaailmse juhtimise kohta. toimusid esialgsed arvamuste vahetused Euroopa Liidu, USA ja teiste riikide vahel, Hiina, Jaapan, Pärsia lahe riigid, India, Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Venemaa osalesid nendes ja see vastastikuse äh, arvamuste vahetuse abil me loodame saada äh, täpsemat ülevaadet ja võimalikke stsenaariume äh, ülemaailmse juhtimise kohta tulevikus. Europarlamendis kohe algusest peale kaasati meid sellesse protsessi meie kolleeg James Ellis, kes on ka täna kohal, kes tuli välja sellise mõttega, et korraldada see ühine algatusprojekt ja on andnud endast parima selleks, et see ka teoks saaks, ma tahan teda isiklikult tänada ja ma tahan tänada teda kõikide nimel. seega äh, meie päevakorra esimene punkt täna on ülemaailmne juhtimine ja ma annan kohe sõna Matthew Barrosele ja Giovanni Grevisele äh, ja seejärel härra Elisele, kui ta soovib sõna võtta. ja loomulikult jääb aega ka küsimusteks ja vastusteks. palun. Thank you very much and, and thank you for inviting me to, to come and suur tänu, et te kutsusite meid eh, siia tutvustama seda raportit, eh, mille koostasid eh, Riiklike Julgeolekunõukogu esindajad er-, ja samuti ka Euroopa Liidu Julgeolekuuuringute Instituut. ma tahaksin paari sõnaga tutvustada selle raporti sündimise tausta ja siis anda teile niimoodi laiemaid järeldusi, milleni me jõudsime ja Giovanni võib-olla siis eh, esitab põhjalikumalt meie raporti üksikasju, enne kui me hakkame seda arutama. Eh, eh, riiklikud julgeolekunõukogu, mina olen USA-st näiteks, me paneme iga nelja aasta tagant kokku raporti, mis käsitleb ülemaailmseid trende vaadates tulevikuni viieteist, kahekümne aasta pärast. viimane selline raport ilmus novembris kaks tuhat kaheksa ja me tegelikult esitasime seda Euroopa Parlamendis äh, nimetatud aasta detsembris või järgmise aasta jaanuaris pärast selle avalikustamist tegelikult äh, raportite avalikustamise eesmärk oli aidata uut USA administratsiooni mõtlema laiemalt tulevikule, viieteist, kahekümne aasta peale ette ning võtma juba esimesi samme selleks, et välja töötada strateegiad äh, nii pikemaks, keskpikaks kui ka lühemaks ajaperioodiks. üks selle järeldusi järeldusi oli, et äh, äh, järgmiste aastakümnete jooksul tekib valitsemisdefitsiit ja selleks oli mitmeid põhjuseid, ma ei lasku nüüd detailidesse, kuid oli ilmne, et valitsemine oli probleem, äh, millele me peaksime pühendama rohkem aega, et sellest paremini aru saada ja mõtlema sellele, äh, millised on võimalused maailmas äh, selle valitsemisdefitsiidi muutmiseks. Giovanni jutustab ja räägib sellest, mida teeb tema organisatsioon, ka seal koostatakse pikaajalisi prognoose ja uuringuid ja nad jõudsid samadele järeldustele ja mulle tundub, et äh, on väga mõistlik, et USA ja Euroopa Liit on ühendanud oma jõud selleks, et äh, luua maailma valitsemisprobleemidega tegelevaid institutsioone ja neid juhtida. me peaksime samuti ühendama oma mõttejõud, et aru saada, millised muudatused on vajalikud ja äh, millised tagajärjed võivad olla valitsemisdefitsiidil. selle jõupingutuste ühendamise ja ressursside ühendamise tulemusena kavandatigi projekt, nagu komisjoni esimees juba ütles, ja selle käigus me külastasime äh, suurimaid maailma võimukeskusi äh, selleks, et aru saada, milline on nende arusaam valitsemise küsimustest ja milliseid tendentse nad äh, selles valdkonnas tajuvad. ja nagu pealkiri juba äh, viitabki, ülemaailmne juhtimine kahe tuhande kahekümne viiendal aastal otsustava tähtsusega aeg, äh, tähendab seda, nagu ka varasemate raportite puhul, et et ülemaailmsed institutsioonid ja ka piirkondlikud institutsioonid ei ole piisavalt suutlikud toimetulekuks ähm, tuleviku tendentsidega ja selleks on kaks põhjust, miks me sellise järelduse tegime. kõigepealt arvestades eesseisvaid väljakutseid, need valitsemissüsteemid, ähm, mis on olnud kasutusel viimased nelikümmend viis aastat, on olnud äh, suhteliselt edukad, kuid arvestades tuleviku väljakutseid ja me kirjeldame mitmeid väljakutseid raportis, on sellised, mis seonduvad ressurssidega, vee, toidu, energiaressurssidega, äh, samuti konfliktidega, äh, riikidega, kes on maha jäänud äh, riigid, mis ei ole suutnud samas tempos areneda kui muu maailm ja ka mitmed väljakutsed, mis seisavad ees tulevikus, silmapiiril ja mis muutuvad äh, tõsisemaks, äh, mida aeg edasi, nagu näiteks ränne, äh, biotehnoloogia revolutsioon ja mitmed valitsemisküsimuste tegelevad institutsioonid on püüdnud nende küsimustega tegeleda, kuid mitte alati edukalt ja seetõttu oli vaja need koondada laiema raamistiku alla. seega ühelt poolt me käsitlesime väljakutseid, mis on olnud areenil juba mõnda aega, näiteks suurenev üleilmastumine ja riikidevahelise sõltuvuse suurenemine, mis suures osas on olnud kasulik tulemus kõikide jaoks, sest heaolu maailmas on kasvanud. kuid selle sõltuvuse suurenemine on kaasa toonud ka mõningaid probleeme, mida me kirjeldame. ja selle vastastikuse sõltuvuse eh, tõttu me vajame ka suuremaid rahvusvahelisi jõupingutusi. Eh, ja teine aspekt puudutab maailma polariseerumist Äh, seega need visiidid olid igati kasulikud, heitsid valgust nendele probleemidele ja nagu komisjoni esimees juba mainis, me külastasime mitmeid erinevaid äh, riike, ma ei lasku nüüd detailidesse. ja põhimõtteliselt äh, selgus, et valitsemissüsteemid olid kujundatud arvestades tuhande üheksasaja neljakümne viienda aasta järgseid vajadusi, sõjajärgset perioodi. Äh, siis ei mõeldud veel rahvusvahelise korra peale ja ÜRO-sse suhtuti kui legitiimsesse institutsiooni ülemaailmsete probleemide käsitlemiseks, kuid viimastel aastatel on toimunud laiaulatuslikud reformid ning nende arvates praegune süsteem on oma legitiimsuse kaotanud või kaotamas. ja äh, nad on jõudnud selgusele erinevalt äh, lääneriikidest, et äh, rõhuasetus on rohkem legitiimsusel, kuid äh, lääneriikides mõeldakse rohkem tulemuslikkusele ja efektiivsusele kui põhilisele kriteeriumile Äh, nendes riikides, mida me külastasime, oli rõhuasetus rohkem äh, sellisel legitiimsusel. ja need äh, arenevad riigid, tõusvad majandused on endiselt veel suhteliselt vaesed, kuigi Hiina on tõusnud teisele kohale majandusliku suurvõimu esindajana. kuid äh, need on siiski väga kiiresti kasvavad majandused Äh, kuigi nende riikide suurem osa elanikust on veel vaesuses elav. samal ajal need riigid peavad keskenduma oma siseprobleemidel, kuid hoiavad pilku peal ka globaalsematel küsimustel. ja nagu me raportiski kirjeldame, ülemaailmse valitsemisega tegelemine äh, jääb mõningaks ajaks veel nagu läänemaailma keskmesse ja see teatud mõttes annab meile võimaluse mõelda sellele, kuidas ma ülemaailmset juhtimist, valitsemist muuta. ja me oleme kirjeldanud ka nelja stsenaariumi, ma tutvustan neid lühidalt. ja esimene stsenaarium on Äh, selline mm, praegu valitsev trend, äh, äh, kus me vaevalt niimoodi pinnal ulbime, jääme pinnale, me räägime siin kriisidest ja väljakutsetest, mis meie seisavad. teine stsenaarium pealkirjaga fragmentation, killustumine seda on juba aset leidnud maailmas pärast finantskriisi puhkemist. ülemaailmastamise protsess on aeglustunud Äh, majanduskasv on aeglustunud, äh, regionaliseerumine on suurenemine ja mm, pikemas perspektiivis see ei ole võib-olla hea, sest see võib õõnestada ülemaailmset süsteemi. kolmas stsenaarium, mis oli positiivse suunitlusega, äh, oli Euroopa jõupingutuste elustamine, arvestades suurt kriisi, mis Äh, käivitas äh, ja stimuleeris koostööd, nii et kõik mõistsid, et kui nad oma jõupingutusi ei ühenda, siis süsteem võib laguneda. ja äh, neljas stsenaarium keskendub konfliktidele, mis võivad esile kutsuda suurema vajaduse koostööks, sest me ei tohi arvestada, me ei tohi unustada neid konflikte ja eelnevaid üleilmastamise katseid, mis ebaõnnestusid ei, seetõttu võib oletada, et ka praeguse ajastu äh, inimajaloo suhteliselt eduka ajastu jooksul võib seda veel kord ette tulla. sellega ma nüüd lõpetaksin ja, ja luban nüüd Giovannil kirjeldada meie äh, uuringu üksikasju. Thank you, Mr Chairman um,. Thank you for your invitation, it is a pleasure to be here. suur tänu mul on väga hea meel rääkida natukene meie raporti järeldustest, aga kõigepealt tahaksin ma minna tagasi ja räägiksin natukene dokumendist, mis eelnes sellele uurimisele. ja see oli siis suur globaalne mõistatus kaks tuhat kakskümmend, me avaldasime selle kahe tuhande kuuendal aastal, see on internetis endiselt kättesaadav ja minu meelest on tegemist endiselt kehtiva dokumendiga, selle uurimuse põhiline järeldus oli, et ajalooliseid tendentse silmas pidades rahvusvahelises süsteemis võib öelda, et Euroopa integratsioon muutub mõjukamaks Euroopa Liidu stabiilsuse kujundamisel ja ka maailma tasandil. ja Euroopa Liit teiste jõudude seas, kes mõjutavad maailma arenguid, sai otsustada, kas olla arengu objekt või arengu tagantlükkaja. ja selline häirekell kahe tuhande kuuendal aastal äh, on, on äh, leidnud kinnitust loomulikult äh, selleks, et rahvusvahelisel ja maailma tasandil olla muutuste esilekutseja, peab teadma, millised on sinu huvid, millised on sinu eesmärgid ja Euroopa Liidu puhul on kõige olulisem võib-olla tõhus mitmepoolne süsteem ja seetõttu oli iseloomulik, üsna loomulik valik, et äh, meie partnerid Euroopas ja Ameerika Ühendriikides keskenduvad äh, ülemaailmsele juhtimisele kahe tuhande kahekümne viiendal aastal ja seetõttu otsustasime ka, ka teha sellise raporti, meie eesmärgiks oli rääkida meie partneritega üle kogu maailma, millised võiksid olla äh, meie koostööraamistikud seoses tekkivate väljakutsetega ja võimuvahekordade muutumistega. tõenäoliselt ei tule mingisugust rahvusvaheliste institutsioonide täielikku ümberkujundamist organisatsioonid on liiga erinevad, liiga kauged üksteisest, eesmärgid ja prioriteedid on erinevad, kuid on ühine diagnoos erinevatest ühistest väljakutsestest, nagu näiteks kliimamuutus ja nii edasi. erine-, aga samas erinevad prioriteedid erinevate väljakutsete osas ja ka erinevad legitiimsuse kontseptsioonid on kehtivad erinevates institutsioonides. niisiis Äh, poliitiline ruum ei ole veel valmis äh, väga suureks äh, multilateraalse struktuuri muutuseks, aga me võime rääkida siin erinevatest asjaoludest ja märkidest maailmataseme juhtimises, siin ma tooksin välja kolm põhilist asjaolu, kõigepealt mitteametlike klubide teke ülemaailmses juhtimises, tegemist on tipp tippkohtumistega, mitteametlike kohtumistega, nii-öelda G-kohtumised, G20 see oli suurepärasem näide viimastel aastatel, aga G20 pole sugugi mitte ainus näide, tuletagem meelde ka seda, et väga paljud riigid liituvad, sealt tulevad kokku erinevate teemade valdkondas, nagu võtame näiteks kliimamuutuse puhul siis Brasiilia, Lõuna-Aafrika, India, Hiina kohtuvad ja pööravad tähelepanu majandusküsimustele, IPSA võtame siin näiteks äh, Brasiilia, Lõuna-Aafrika ehk siis ülemaailmse lõunagrupp nii-öelda ja kui tekivad äh, tõusvad äh, võimud panevad suurt rõhku oma suveräänsusele ja ei ole valmis püsivaid äh, kohustusi endale võtma ja ka püsivaid liitlasi, siis see, see, seetõttu sellised mitteametlikud kohtumised lubavad teatavat kooskõlastamist kriisiolukorras, nagu võtame näiteks kahe tuhande kaheksanda aasta majanduse ja finantskriis. samal ajal jättes äh, manööverdamisruumi ka riiklikul tasandil. seetõttu on tegemist juhtimissüsteemiga, mis väga hästi toimub toimib praegusel ajal ja tõenäoliselt rahvusvaheline süsteem järgneva paari aasta jooksul koostööplaanis nii toimibki. aga on ka teatav ambivalentsus meie partnerite poolt selles osas, mis puudutab erinevate äh, koostöövormide jätkusuutlikkus, võtame G kakskümmend siin näiteks, mõningad ootused G kahekümne tuleviku osas on seatud tänapäeval juba küsimärgi alla ja äh, küsimärgi alla on seatud ka G kahekümne võimekus tegeleda teiste küsimustega peale kriisiolukordade ja nõndanimetatud tule kustutamise ja samuti on küsimärgi all erinevad prioriteedid, mis on olnud G kahekümne päevakorras, mis on olnud nii-öelda lääne suunitlusega. tegemist on olnud võib-olla Põhja-Ameerika majanduskriisiga, nagu mõned ütleksid, mitte globaalse majanduskriisiga. aga G kahekümne ja teiste koostöövormingute puhul on võib-olla vaja G kakskümmend ja teised vormingud, kus riigid ühinevad ja püüavad leida ühiseid lahendusi ja selliseid vorminguid tõenäoliselt tuleb veelgi rohkem lähitulevikus. ja teine asjaolu, mis meile huvi pakkus, oli nõndanimetatud laiem, laiaulatuslikum piirkondlik koostöö piirkondli-, maailma erinevates piirkondades. võtame näiteks Ida-Aasia piirkonna, aga ka Lõuna-Ameerika ja Aafrika on selge, et meil pole päris selge liikumiskurss paika pandud, ei saa öelda, et äh, piirkondlik äh, integratsioon suureneb äh, ja süveneb täiesti kahtlemata ja sujuvalt, sugugi mitte. tegemist saab olema keerulise vastuolulise protsessiga, aga samas on näha, et mõningad tegurid soodustavad suuremat dialoogi ja kooskõlastamist majandus- ja finantskriis meie partnerite ja vestluspartnerite ajal arvates on tekitanud vajadust sõltumatuse järgi ja on tekkinud selline õhkkond, et kui meie partnerid äh, ei äh, suuda meid aidata või satuvad olukorda, siis me pea-, satuvad kriisiolukorda, siis me peame suutma ise toime tulla ja me peame ja, ja seda tehti ka regionaalsel tasandil. võtame ka Aasia ja Lõuna-Ameerika siin siis äh, loomulikult äh, võimuvahetused, võimu äh, vahekordade muutumine mõjutab ka piirkondlikku tasandit, meil on riigid nagu Hiina siin ja, ja nii edasi ja nemad seavad oma kursi piirkondlikule dialoogile, loomulikult olukord on üsna keeruline ja mõningates kontekstides ka vastuoluline, aga paistab, et piirkondlikus dialoogis paistab olevat tegemist arenguga, mille käigus äh, võimu suunamine toimub äh, nii-öelda mugavamalt äh, ja vähem konfliktselt ja see soodustab selle piirkondliku dialoogi arengut. Jaapan, võtame näiteks, kes on läänemandri poole pöördunud, püüdes koostööd paremini teha. ja mis puudutab seda teist teemavaldkonda, siis selle jätaksin nüüd siiapaika, sellepärast et meil pole eriti aega. meie ka kolmas äh, valdkond, mida tahtsime välja tuua innovatsiooni ja edusammude osas, on mitteriiklikud nii-öelda tegijad, äri, kogukonnad, vabaühendused, kodanikuühiskond ja ekspertide äh, kogukonnad, nii-öelda teadlaste kogukonnad. me leidsime, et nende mitteriiklike äh, rühmituste roll saab olema ühiste väljakutsete lahendamisel olulisem kui, kui varem. Nende ülesandeks on äh, osaliselt äh, panna paika päevakord, meie rahvusvaheline roheline kokkulepe on üks suurepärane näide sellest, äh, siis samuti nende roll on oluline lahenduste elluviimisel kui me mõtleme, kui oluline on paljude väljakutsete äh, puhul tehniline külg, äh, võtame näiteks äh, tervishoid maailma tasandil, rahva tervis maailma tasandil, biotehnoloogia, kliimamuutus, biotehnoloogia siin võib-olla on üks valdkondi, kus on toimumas suured muutused. ja kõikidel selliste teemavaldkonna puhul äriettevõtted, ekspertide kogu, kogu osakonnad peavad samuti välja arendama oma tegevusjuhised, käitumisjuhised selle kohta, kuidas äh, kaasa mängida ja, ja kaasa rääkida. just nimelt erasektor saab anda vajalikud teadmised ja samas äh, teostada ka teataval määral järelevalvet ja nõustamist, äh, kui me räägime siin meetmetest, mida riiklikel tasandil võetakse ja seda iseäranis puhul, kui, kui äh, rahvusvaheliseid süsteeme ei saavutata. Need on siis kolm arenguvaldkonda nii-öelda, mis on äh, paljulubavad äh, meie läbirääkimistel meie partneritega ja me hindame, et arengud kõikides nendes valdkondades on väga olulised ja teretulnud, aga nad ei suuda võib-olla äh, mitte asendada mitmepoolseid äh, organisatsioone maailma tasandi juhtimises, äh, võtame näiteks ÜRO ja nii edasi ja nii edasi, need on vajalikud, me saame hakkama ilma nende organisatsioonideta teatava piirini ja majanduskriis on viinud meid päris kuristiku häälele G kakskümmend on pisut äh, pidanud äh, tahaplaanile jääma ja selliseid kriise tuleb veelgi. Äh, kliimamuutuse tulemusena näiteks ja sellega seoses on meil vaja tugevamaid institutsioone, millel on ka tugevam legitiimsus, omanikutunne, esindatus meie arenevatelt partnerite poolt ka, aga need on siis arengusuunad ja arenguvaldkonnad, mille me oleme välja toonud oma raportis. Per... Eh, suur tänu! väga huvitavad äh, sõnavõtud äh, meie külaliste poolt äh, ja nüüd annaksin sõna meie kohalviibijatele saadikud uh,. I'd like to uh... härra James Ellis, suur tänu, härra presi-, esimees. minu poolt mõned lühikesed kommentaarid. kõigepealt tahaksin tänada selle dokumendi kahte autorit, et on, et nad on selle eest, et nad on teinud ära sellise suure töö ja on suutnud kirjeldada loetavalt meie ees seisvaid väljakutseid ja nad on teinud seda koostöövaimus ja selliseid äh, järeldusi, koostöövaimus tehtud järeldusi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel sageli ei ole, meil on analüüs ja siis äh, loomulikult äh, tuleb mõelda, mida selle analüüsiga edasi peale hakata. paistab, et äh, esimest korda on tegemist selline, sellise organisatsiooniga, kus Ameerika Ühendriikide poolt on loodud selline sedalaadi ühine dokument mitte Ameerika Ühendriikidest pärit koguga me võtame siin Hiina, India, Jaapani, siis äh, mitte keegi ei ole küsinud, kui me külastame maa, maailmas neid riike, et mida Ameerika Ühendriigid äh, ja Euroopa Liit teevad koos. sugugi mitte, tavaliselt äh, öeldakse, et miks on see koostöö nii kaua aega võtnud ja ma tahaksin siinkohal omalt poolt kommentaarina öelda, et tegemist ei ole ju lõppdokumendiga, tegemist on ühe pika protsessiga, me püüame analüüsida tendentse ja äh, teha seda selleks, et poliitikud saaksid lähtuvalt äh, sellistest analüüsidest saaksid kohandada ka oma äh, suundumusi, oma otsuseid pikemas perspektiivis ja kui me näeme nüüd maailmas, äh, kuidas meie väljakutsed on omavahel seotud ja kuidas äh, meie majanduslik sõltuvus üksteisest on üha suurem ja kui me sama ja samas arengud, kus suurem koostöö iha põrkub kokku rahvusriikide sooviga olla suveräänsemad ja ma arvan, et meil on tegemist rohkem multipolaarse maailmaga ja, ja maailma poliitilisel tasandil mängivad ühe suuremat rolli mitteriiklikud tegijad. oluline on seetõttu, et kui on loodud äh, rahvuslik äh, uurimisnõukogu, siis meil oleks vaja samasugust organisatsiooni teisel pool Atlandi, et ka meie saaksime keskenduda pigem tulevikule, mitte olles alati silmitsi kriisiolukordadega just nüüd ja praegu ja äh, teiseks, äh, ma arvan, et äh, tegemist on tõelise äh, häirekellaga Ameerika Ühendriikide ja Euroopa partnerluse osas. meil on oma tippkohtumine, tippkohtumine leiab alles Portugalis, NATO tippkohtumine leiab aset Portugalis kuu aja pärast ja siis on, seal on oma strateegiline kontseptsioon, meil on ka Euroopas oma strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja võib-olla võiks meil Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu dialoogis olla ka oma strateegiline kontseptsioon, vastasel juhul äh, meie poliitilised arengud ei ole struktureeritud ja äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, hommikul ja, ja pärast lõunat on meid siin väga vähe koha, kui kohal paraku aga ma arvan, et sellest küsimusest võiksime rääkida ka juhatuse tasandil ja, ja äh, tegemist on äh, dokumendiga, millega seoses võiks teha omaalgatuslikult äh, raporti, et ka teised saaksid teada sellest dokumendist, meie, mille osatähtsus pole sugugi mitte väike. Mm, la parole kolleeg. suur tänu, praegusel ajahetkel härra Atkins, palun esimees, suur tänu. teatud mõttes ma olen pettunud, et kolleege on nii vähe kohal, et äh, avaldada tunnustus sellele sisule. mul ei ole olnud küll aega äh, tutvuda selle dokumendiga, kuid ma tunnen oma kolleegi James Ellisi tegevust äh, äh,, ole, olemaks veendunud, et, et äh, sellega võetakse rahvusvahelised kohustused ja tehakse õiged järeldused ma olen loenud, lugenud küll kokkuvõtte läbi ja nagu meie külalised on öelnud äh,, see langeb sellega kokku, mul on paar lühijäreldust ja lihtne küsimus, mis nendest tõusetub. nimelt, kui te väidetavalt aktsepteerite ja ma lähtun siin pessimismist, mitte optimistist, et Euroopa Liit tegelikult et ei oma nii suurt kaalu maailmas, kui me sooviksime ähm, USA-s või Lähis-Idas või Kaug-Idas. ja seda suures osas sellel põhjusel, et me ei suuda omavahel kokku leppida, äh, milline peaks olema meie ühine identiteet, äh, ühised eesmärgid äh, võrreldes liikmesriikide oma eesmärkidega ja kui te nõustute, et ÜRO on muutunud hambutuks ja ka selliste maailmaorganisatsioonidega WTO, WTO tegevus on nagu äh, praegu peatunud ja et meil on sellised põhimõttelised küsimused nagu ressursside vähesus ja mitme kiirusega arenev äh, keskkonnapoliitika ja kui neid küsimusi praegusel hetkel, nii nagu nad on tekkinud, ei käsitleta ja selle raporti äh, kokkuvõttes jõutakse peaaegu samadele järeldustele, seega mu küsimus on, mis peaks olema meie järgmine samm, mida me peaks tegema? härra Siivets, palun. tänan, esimees. me oleme äh, kaevelnud, et liikmeid on vähe kohal ja see on võib-olla isegi hea, sest kohal on need, kes tõeliselt huvi tunnevad selle asja vastu. loodetavasti nad vähesed kolleegid, kes on kohal, tagavad kvaliteedi, kvantiteet ei ole nii oluline. kui te panite kor-, kokku päevakorra ja panite sellise teema esimeseks päevakorras, siis te ilmselt teadsite, kui palju inimesi kohale tuleb äh, see on nagu vaimne prelüüd meie igapäevase töökoormusele. seda teemat on väga raske arutada, sest kõigepealt tuleb see dokument läbi lugeda ja arvestades seda, et minu jaoks on see võõrkeeles, tekitab see täiendavaid raskusi ja seetõttu vabandage, et minu märkused on väga üldist laadi. Äh, ma lähtun oma intuitsioonist ja sellest, mida ma täna kuulsin ja mitte äh, niivõrd sellest, mis on raportis, ma lihtsalt heitsin pilgu peale sellele dokumendile. mulle tundub, et on Äh, väga atraktiivne äh, raport, äh, sest selles käsitletakse kahtlusi äh,. on koostatud palju raporteid äh, teatud kindlusega selle kohta, kuidas asjad on ja, ja mis edasi saab, kuid selles raportis on väga palju nii-öelda tühjaid lehekülgi, vastamata küsimusi, palju kõhklusi, kahtlusi ja mulle väga meeldib selline lähenemine, sest Äh, on mitmed lehekülgi, mis kirjeldavad seda, kui mitmepoolseks on muutunud poliitika tänapäeva maailmas ja on raske ennustada, millised tegurid muutuvad domineerivaks. ja siis te väidate, et mitteriiklikud organisatsioonid on need, äh, kelle mõjuvõim suureneb. Nende seas kodanikuühiskonna organisatsioonid, äriringkondade ühendused, mis näitab, et et me oleme alles algetapis nende uute nähtuste defineerimisel, kuid me ei tea veel, äh, millises suunas need trendid arenevad. Äh, seega äh, selle raporti põhjal tehtav jätkutöö võib-olla ei too meile rahuldust. oluline on esitada küll küsimused, kuid siis tuleb teha jõupingutusi leida vastuseid ja see peaks olema äh, jätkutegevuseks ja me peaksime selle jõupingutuse tegema, et leida küsimustele vastused. ja ma tahaksin esitada kolm küsimust ja ma palun teie äh, terviklikku vastust nendele kõigepealt. kas te arvate, maailma valitsemissüsteem on e-, ebaefektiivne ja kui see nii on, siis tuleb sellest valjult rääkida. ma olen olnud tegevpoliitikas kakskümmend aastat juba ja ma olen näinud, et on tehtud algatusi ÜRO reformimiseks. mulle meeldib see debatt. ja ma tegelikult tean ette, millega see lõpeb. seega mu esimene küsimine, äh, ülemaailmne valitsemine äh, ja teine küsimus äh, puudutab tehnoloogiat. sellest on vähe juttu olnud. oma sissejuhatavas esitluses te mainisite biotehnoloogiat, kuid te ei maininud Internetti. kas te ei arva, et internet võib tõsiselt mõjutada asjade arengut maailmas. ja te mainisite ka seda, et ähm, relvastatud konfliktid on võimalikud, kuid sellised sõjalised tegurid nagu terrorismi oht tegelikult oluliselt mõjutab inimeste käitumist Äh, ja seda, kuidas inimesed reisivad, see mõjutab ka inimeste psühholoogiat. seega mu küsimus, kui sõjaline konflikt on võimalik, siis äh, mis liiki konflikt see võiks olla? suur tänu. võib-olla on nüüd vaja rõhutada, et täna hommikul otsustasime alustada kell üheksa 9 sest härra Väraus peab keskpäeval juba lahkuma Brüsselist lennukiga. aga meie diskussiooni kvaliteedi tagavad selles osalejad, nagu te ütlesite. palun. ma vabandan, et ma hilinesin koosolekule. seetõttu olen tagasihoidlik oma sõnavõtus, sest ma ei kuulnud sissejuhatust, aga mind huvi, ma tundsin, et ma tahan siiski sõna võtta, sest eh, minu meelest on tegemist eh, ülimalt olulise teemaga ja eh, tähtsa dokumendiga ja ma näen ka, et tegemist on äärmiselt kvaliteetse tööga. kindlasti on vaja veel kohtumisi, et teemaga sügavuti minna ning keskenduda teema eri aspektidele. minu märkused oleksid järgmised. kõigepealt, kui me kujutame ette maailma juhtimist, siis äh, mõistame me kõik, et see on oluline. aga kust me alustame ja kuhu me tahame jõuda? kas me soovime maailma tõesti müüda nii, nagu meie seda soovime või äh, laseme maailmal kujuneda nii, nagu ta on. ühest küljest on tegemist reaalsusega, millega me peame toime tulema, aga ma ei tea, kuidas teie sellesse suhtute, aga te, me peame ju ka reaalsust muutma ja teda ümber korraldama ma tahaksin küsida, mis teie arvate, mina arvan, et ähm, kõige suuremad tegijad, nende seas on Euroopa Liit nii-öelda arenev osaleja maailma areenil. ja nende seas minu arvates on Euroopa Liidul kõige suurem võimalus muutuda ja Euroopa Liidu muutustel on kõige suurem võimalus maailmakorda muuta tulevikus võib-olla ma eksin, aga ma ei kujuta küll ette, et Hiina võiks samasugust mõju maailma, maailmakorralduse muutustele avaldada või, või ka, et USA-l oleks samasugune võime maailmakorda muuta, aga kui Euroopa Liit suudaks integreeritum, üksmeelsem olla, siis minu arvates suudaksime me väga palju maailma kontekstis muuta teiseks, me peame kindlaks määrama, mis on need jõukeskused maailmas, te rääkisite ise mitmepooluselisest maailmast, aga kus need pool, poolused on? kas need on mingisugused võrgustike keskpunktid või on need mingid mäetipud, püramiidi tipud? ja väga oluline kontseptsioon on minu arvates ka naabrus poliitika, me peame teadma, et kui te, kui me oleme kindlaks määranud mingid keskused, me, me saame aru ka, mis on selle naabruses. E, meie jaoks on Ida-Euroopa, Venemaa naabruspoliitika riigid, me ja meie arvates on tähtis ka ühine naabruspoliitika. võtame kas või selliseid äh, abstraktseid naabreid meie jaoks nagu Hiina või, või Aafrika või äh, USA-le näiteks Lõuna-Ameerika. kas sellise ühise äh, naabruse raamistikus võib ka tekkida mingi konkurents, see huvitab mind ja samuti arvan, et ma, maailma juhtimises peab olema sees ka äh, subsidiaarsusmehhanism, see puudutab eelkõige vastutuse jagamist, lähimusmehhanism ei tähenda automaatset eh, tasakaalu leidmist, vaid eh, vastutuse jagamist eelkõige. seega, kuidas te otsite näiteks või kuidas tagada tasakaal asümmeetrilise mitmepoolselise maailma sees? Eh, need on minu meelest küsimused, mis vajavad järelemõtlemist ja tekst on väga äh, huvitav sellest suhtest. tänan teid. Jelko Katsin, palun. suur tänu, härra esimees minu arvates on ka meile välja jagatud materjalid teretulnud, kvaliteetne eh, töö, aga tõesti me seisame teatud dilemmades, Euroopa Liit on omavahel või, või väga lõimitud, teiste maailmajagudega seotud ja me peaksime võib-olla tõesti olema roll, eeskujuks, rollimudeliks teistele. ja mind huvitab ka maailmaplaanis, kuidas USA võiks olla, arvestades uusi väljakutseid, rollimudeliks teistele. tahaksin ka rääkida praegusest majandus- ja finantskriisist, mis on tabanud täiesti enneolematul määral kogu maailma. samuti peab rääkima terrorismist, peab rääkima sellest, et me kardame kaotada töökohti ja pensionärid ei ole sugugi enam kindlad, kas nad üldse tulevikus pensioni saavad. Euroopa Liidus on inimesed protestima hakanud ja need hirmud valitsevad meie kontinenti. nüüd arvestades seda mis põhjustas kriisi? aastakümneid eelarve puudujäägi USA-s, mida püüti katta Aasias, Aasias äh, varade ostmisega kuidas siis saaks USA meie jaoks Euroopas olla rollimudeliks? mida meil õppida on USA-st? kuidas saaks koos küsimustele vastuseid otsida? ma tahaksin ise ka ühe küsimuse esitada. maailma juhtimine on väga oluline rahvusvaheline küsimus ja see küsimus hõlmab vastaspoolte tegevust, samuti äh, probleem, mis on seotud vee, energiaga, rahvasterändega. samuti mõjutab maailmakorda suurriikide, mõjutavad maailmakorda suurriikide huvid, strateegilised huvid, võtame kas või Hiina strateegiliste ressursside olemasolu, mis on riigi arenguks olus, olulised. ühest küljest me püüame, me küll maailma korraldada, aga samas tuleb äh, maailmakorraldus ühendada ka liikmesriikide nii-öelda erahuvidega kas või energia tarbimisel. ja kui me modelleerime vähearenenud riikide majandust, kas te olete tähele pannud, et kohalikul tasandil on võimalik väga hästi intensiivs- või efektiivselt sekkuda? rohujuure tasandil organiseeritud projektid on sageli väga edukad olnud, aga infrastruktuuri puudus on, on sekkumise sageli raskes, raskeks teinud. suur tänu. kõigi nende küsimuste eest. me oleme kõigi nende küsimuste üle mõelnud, kui me oma raportit koostasime ma tahaksin eelkõige rõhutada seda, et praegune raport ja, ja ka varasemad raportid, mis puudutavad maailma suu-, arengusuundumisi, on aluseks võtnud eelkõige protsesside jätkumise, me, me tegelikult ei mõtle selle peale, et kust punktist me hakkame edasi minema ja kindlasti on ka tulevik ebakindel, seega ma ei äh, oska teile siin vastata täpselt, aga oluline on arutada neid protsesse ja äh, teatud samme võtta. minu jaoks on kõige suuremateks eesmärkideks niisuguse arutelu puhul ehk see, et Euroopa Liit ja USA võiksid koostöös analüüsida olukorda, mõelda, millised on järgmised sammud ja poliitikat kujundada. niisuguste dokumentide eesmärk on välja tuua probleemid, püüda prognoosida eelolevaid väljakutseid, arvestades protsesside arengut, mis on vajalik muudatuste sisseviimiseks maailmakorralduses. ma võiks ka rääkida veidi meie seisukohtadest tehnoloogia suhtes. üks parlamendiliige tõstatas selle küsimuse ta ütles täiesti õigustatult, et äh, et oleks vaja äh, rääkida mitte ainult biotehnoloogiast, vaid ka internetist. aga kui me kujutame maailma toimimist tulevikus ette, siis internet kindlasti on äh, üks olulisemaid vahendeid kodanikuühiskonna ühendamisel ja kontaktide lihtsustamisel, nii nagu Giovanni ka ütles oma ettekandes, kodanikuühiskonna puhul kogu maailmas, kõikides riikides, kõikides suhetes peab arvestama, et ilma internetita äh, kodanikuühiskonnas äh, seoste loomine on väga, sidemete loomine on väga raske, nüüd on uueks väljakutseks äh, sidemete loomine ka arenevates riikides, arenguriikides ja IT-revolutsiooni läbi hakkab ka nüüd midagi selles valdkonnas arenema. me oleme teiega ühel meelel, et internet on üks olulisi aspekte edasiliikumiseks, aga kuidas me siis näeme äh, maailma juhtimise arengut tulevikus? kindlasti tuleb ametlikke institutsioone reformida ja äh, Giovanni rääkis ka regionaalsetest institutsioonidest, niinimetatud G-kohtumistest, G-grupeeringutest. tulevikus aga võib-olla neil nii tähtsat rolli ei ole. arvestades süsteemi keerukust, võib ka ilma nende struk-, mitteametlike struktuurideta hakkama saa-, saada BRICS riigid, India, Venemaa, Brasiilia, Hiina mäng, mängivad praegu väga olulist rolli, aga Meksiko, Indoneesia, Nigeeria, võib-olla mõnekümne aasta pärast tulevad uued riigid esile. ja maailmasüsteemi parandamine on seetõttu väga-väga keeruline. multipolaarse maailma arenguks on tähtis siiski mitteametlike struktuuride olemasolu, kes toetaksid ametlikke struktuure ja institutsioone aga vaja on ka regionaalseid organisatsioone, mitteametlikke organisatsioone, mis tegelikult panevad selle süsteemi süst-, tööle. Giovanni, kas sina sooviksid midagi veel lisada? suur tänu nii heade küsimuste eest, kahjuks pole võimalik kõikidele siin vastata põhjalikult, nii nagu me sooviksime või, või nii nagu peaks, aga kui te küsite, mida teha järgmisena siis väga oluline on hinnata maailma juhtimist ja otsustada, kas see on tõhus või mitte. maailmakorralduse mehhanismide tõhusus ilmselt on viimase aastakümne jooksul vähenenud. sellepärast, et on esile kerkinud uued väljakutsed, ja üksteisest sõltumine on fragmenteerinud rahvusvaheliste institutsioonide pädevust ning äh, rahvusvaheline töökava on muutunud palju keerukamaks, kus väga tugevad jõud kõik omavad äh, eri seisukohti ja ma tahaksin öelda, et me tegelikult äh, ei oota mingisugust põhiseadusliku iseloomuga uut Äh, olulist hetke, kus äh, kõik korraldatakse ümber, pigem äh, näeme, et tekivad uued moodused rahvusvaheliseks koostööks, mis ühendavad ühest küljest praktilist innovatsiooni ja teisest küljest ka uusi struktuure. meil on mitmesuguseid näiteid, meil on häid näiteid nimelt äh, Äh, Arab Global Health organisatsiooni puhul, ah, vabandust, äh, maailma tervishoiu äh, küsimuste lahendamise, meil on mitmesugused ra-, heategevusorganisatsioonid, suured rahvusvahelised heategevusorganisatsioonid, samuti tehakse palju ära toidu ja veega kindlustamiseks mitteametlikul tasandil, aga samas, kui võideldakse ka tuumarelva leviku vastu. seetõttu tuleb ära kasutada kõik parimad kogemused ja ühendada need mitteametlikud kogemused äh, ametlike institutsioonidega, sellepärast et varem või hiljem tuleb need institutsioonid niikuinii ähm, uueks luua, et tagada nende töö tõhusus ja koostöö maailma tasandil Euroopa Liitu tuuakse esile sageli ebaõiglaselt kui äh, taandarenevat süsteemi, aga tuleb mõelda ka Euroopa Liidu tõusuvõimalustele, Euroopa Liit saab tuua rahvusvahelise koostöö töölauale oma kogemused, lahendused ja minu meelest see on õige ja, ja tähtis ja mitmed partnerid kogu maailmas on sellele ka viidanud, aga samas äh, tuuakse välja ka Euroopas äh, poliitilise sidususe puudumine. euro või majanduskriisi puhul äh, muide seati kahtluse alla, kas Euroopa Liit suudab oma väärtust, mudelit ise kaitsta kuigi ka väljaspool, väljaspoolt tuleb väga palju häid äh, retsepte. mõtleme kas või Kopenhaageni peale. mõtleme nüüd arengumudelitele ka kohalikul tasandil, see teema on väga huvitav. Euroopa Liit teised Euroopa riigid, USA, me, teised meie partnerid, kõik korraldavad äh, oma elu erinevalt, aga oluline on leida ühised nimetajad ja meie arvame, et hea poliitiline juhtimine Euroopa Liidus on eeltingimuseks jätkusuutlikule majanduskasvule Hiina puhul näiteks tunneme, et majanduskasv iseenesest on eeltingimuseks selleks, et saavutada rohkem suuremat poliitilist äh, stabiilsust ning äh, kaks seisukohta on muidugi erinevad äh, ja seetõttu on väljakutsel leida tasakaalupunkt, see ühine nimetaja, mille vastu mõlemad osapooled tunnevad huvi tähtis on rahvusvaheline koostöö arenguprogrammide elluviimisel, samuti Aafrika kolleegid on eelkõige seda rõhutanud ja ja öelnud, et kõige suurem defitsiit või puudus on teadmistest, nii eh, kodumaistest teadmistest kui ka väljastpoolt tulevatest teadmistest, tehnoloogilistest teadmistest, Liit ja nii edasi. ja huvitav on ka see, milline roll oleks maailmakorralduses mitteriiklikel tegijatel. väga huvitav on see mõte, et tõesti mitte, mitteriiklike tegijate osalus maailmakorralduses on väga ebaühtlane, ühest küljest on, eh, on nad kohal eh, ettevõtluses, aga aga tegelikult seda temaatikat valdab ikka põhiliselt läänemaailm. kuid siis tekib küsimus, kuidas kaasata teisi osapooli, et nad tunneksid samuti vastutust ja tahaksin öelda, et ähm, tuleb arvestada nende poliitilisi süsteeme ja äh, ka mitteriiklike tegijate struktuuri võrgustikes osalemiseks et arenguprobleeme lahendada, tänan. Please. Prego äh,. Grazie. tänan. lühidalt vastaksin äh, oma kolleegile härra Atkinsonile, mis edasi saab, sellepärast et mõistes nüüd äh, seda dokumenti äh, seoses huvidega Indias, Moskvas, Brasiilias ja nii edasi, kui me vaatame tendentse siis tõenäoliselt äh, toimub äh, Washingtonis järgmisel aastal kohtumine nende pikaajaliste tendide, tendentside osas Ameerika Ühendriikides äh, peaks ka Euroopa Liit olema sellisel kohtumisel esindatud, me ei saa sellisest võimalusest maailma kujundada ja vormida välja jääda. suur tänu kallidele kolleegidele, suur tänu raportööridele ja suur tänu härra Barros härra Krävi. tegemist oli väga huvitava, väga väärtusliku aruteluga. ja äh, ma jätan meelde, et õige pea palume sekretäraadil korraldada veel ühe kohtumise. Colleghi, il punto seguente. Passiamo... Cari colleghi järgmine päevakorrapunkt on muudatusettepanekute läbivaatamine. Euroopa investeerimispangale antava Euroopa Liidu tagatise, Euroopa Liidu välismaalaste, välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkiva kahju puhuks ähm, arvamuse kohta kuuskümmend üks muudatusettepanekut on esitatud, teema on äärmiselt oluline ja parlamendil on siin kaasotsustamise õigus. meil on ka äh, lisatud äh, siia raport, annan ka, aga siinkohal annan koha sõna äh, härra Bejonile bon,. Voudrais... suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin öelda esimene, et esimene arvamuste vahetus on toimunud hääletus. suur tänu jällegi Euroopa Komisjonile põhjaliku töö eest. ja sa, samuti suur tänu meie komisjonile, kes on koostanud kuuskümmend üks muudatusettepanekut, aitäh variraportööridele, kõigile koostöölist-, töötajatele ning äh, ma tahaksin tänada ka proua Janakut, härra Lambsdorfi, proua Haudalat, kes on aidanud mul teksti täiustada ning me oleme kas tegemist on väga keeruka teemaga sest Euroopa Investeerimispank ja komisjon on pidevalt pidanud meie küsimustele vastama, nõudsime neid pidevalt selgitusi ja nüüd me oleme siis välja töötanud sellise teksti, mis peaks kõiki osapooli rahuldama. ma eh, selle raporti üld põhimõtteid üle kordama ei hakka, aga ma tahaksin öelda, et ähm, teatud äh, muudatusettepanekuid me ei saanud arvesse võtta, nad läksid äh, raporti loogikast nagu kaugemale, eelkõige need, äh, mis olid kliimamuutuste sissevõtmise vastu, samuti soovisid osad väga raskesti vastuvõetavaid muudatusi sisse viia, eriti just regionaalsete garantiide piirmäärade puhul. ja samuti tahaksin tänada siin mõistmise eest proua Haudalat. me pidime ühe tema muudatusettepaneku küll kõrvale jätma, nimelt see rääkis Euroopa Investeerimispanga finantseeritavatest äh, projektidest, mis võivad tekitada CO2 emissioone, aga minu meelest see muudatusettepanek ei olnud päris, päris hea, seda ei saa arvestada niimoodi reaalselt. samuti äh, soovisime me, et meie komisjon teeks koostööd teiste komisjonidega ja proua Haudala muudatusettepanek näeb ette, Äh, soovis ka, et äh, laenugarantiid ei tekitaks äh, uusi konfliktiohte regioonides. sellest räägiti meie esimeses arvamuste vahetuses ning samuti härra Bodissi muudatusettepanek era- ja riigisektori partnerlusest jäi ka välja. loomulikult kõiki ei saa praegusel kujul aktsepteerida ja võib-olla homse hääletuse seisukohast on see raske, viie muudatusettepaneku puhul meil ei olnud kompromissiga raskusi ja need äh, suule, suulised muudatusettepanekud, mis kompromissiks kujundati, ei tee meile ka raskusi. liiga detailselt ei taha äh, siin kõigest rääkida, aga räägin kõige olulisemast. kõigepealt mitmed muudatusettepanekud lähevad selles suunas, et oleks vaja eh, läbipaistvust eh, suurendada ning eh, samuti ka avalikustada Euroopa Investeerimispanga ja komisjoni tegevust. teine põhitelg, mis on tähtis, kuid millest võib-olla valesti aru saadi alguses, oli see, et tuleb kaaluda ka Euroopa Investeerimispanga EBRD lähenemist. kolmandaks oleks oluline, et Euroopa Komisjon peaks silma peal ka äh, projektide kinnitamise faasil, see toimuks siis peadirektoraatide tasandil, nii et oldaks kindel, et tõesti projektid viidakse ellu ja neljas telg, see äh, puudutab Euroopa Investeerimispanga sõltumatu konsultatiivnõukogu loomist, see ei tekitanud mingeid probleeme. me peame veel ühe olulise teemaga tegelema. ja muide, see ei puuduta fraktsioone, vaid pigem osas saadikud ja ma mõistan neid täiesti, sest me teame, et tegemist on keerulise teemaga. see äh, nimelt puudutab abikõlbulike riikide äh, nimekirja laiendamisele vastuseisu. ma tahaksin siiski teie tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Liidu jaoks on tegemist suure väljakutsega ja me ei tahaks, et, et Euroopa Liidu võime aidata hädas olevaid rahvaid väheneks. teisest küljest on vaja täpselt läbi mõelda, milline on nende investeeringute raamistik, mis tehakse ja loomulikult on teatud vastuolusid ja ma mõistan kõiki neid, kes tahavad siin välja tuua inimõigused ja, ja nii edasi me peame vahet tegema, kas Euroopa Parlament soovib proportsionaalset EIB äh, võimekust suurendada ja mandaati laiendada. pool raportist on selle pühenda-, pühendatud ja teisest küljest on põhjendatud, millega seda on võimalik saavutada ja me ei tahaks, et seal tekiks vastuolu. loodame, et päeva jooksul arutelu käigus jõuame me lahendusteni, mis eh, rahuldavad kõiki ja mis samas ei ohusta meie ettepaneku sidusust. ja nüüd eh, lõpetuseks tahaksin öelda, et põhisuund väliskomisjonis on jäänud samaks eelarvekomisjoni raportöör on omaks võtnud meie seisukohad ja seega meie ette pandud suundumus juba algusest peale on jäänud samaks. me peame olema äh, otsusekindlad, jätkuvalt ühtsed, ühtsed ka teiste komisjonide kolleegidega, kui me peame hakkama läbirääkimisi pidama teiste Euroopa Liidu institutsioonidega see on see protsess, mis neid ees ootab ja lõpuks meil oli kuus suulist muudatusettepanekut, see hääletamist ei lihtsusta, aga ikkagi suur tänu selle konstruktiivse lähenemise eest kõikidele raportööridele, suur tänu! suur tänu, avaldame tunnustust härra raportöörile, õnnitlemine väga põhjalik äh, sissejuhatav sõnavõtt ja nüüd annan sõna variraportööri härra Laamstapile. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin samuti ühineda teiega ja tänada raportööri, tahaksin teda tänada ka hea koostöö eest, meie koostöö sulges väga, kulges väga sujuvalt ja nagu juba öeldud, me oleme põhimõtteliselt ju ühel meelel. Te näete, et väga paljud minu muudatusettepanekutest on tagasi võetud, tegemist oli tehnilise veaga, sellele juhiti minu tähelepanu ja seetõttu olen muudatusettepanekud tagasi võtnud, aga tahaksin juhtida oma, teie tähelepanu ühele asjaolule ja paluda raportööril seetõttu vaadata üle ka hääletusnimekiri, vaadake siis lisa kaks punkt B ja lõige üks üks tegemist on väga, tegemist on riikide nimekirjaga, tegemist on, paistab olevat väga tehnilise küsimusega, aga põhimõtteliselt on tegemist riikide nimekirjaga, kus Euroopa Investeerimispank tegutseb. seda võib siis teha kas üksinda või komisjoniga koos, ilma parlamenti kaasamata. aga on mitmeid riike, mille puhul rakendatakse erandi põhimõtet ja mille puhul rakendub äh, tavaline õigusloomeline menetlus äh, ehk äh, kaasotsustusmenetlus, hädariigid on Afganistan, Bhutan, Taiwan. Bhutani me ei mõista, loomulikult Taiwan'i puhul on kõik iseenesestmõistetav. ja mul oleks järgmine ettepanek, mis minu meelest võiks pakkuda huvi ka teistele kolleegidele. nimelt meil on piiratud arv poliitiliselt äärmiselt äh, delikaatses seisus olevaid riike, äh, mille puhul tuleb parlamenti kaasata ja minu ettepanek oleks, see on minu muudatusettepanek äh, üheksakümmend kaheksa, et Liibüa, Valgevene, Kambodža ja Jeemen oleksid sinna lisatud, kõik need, kes on nende riikidega kokku puutunud, teavad, et tegemist on äärmiselt tundlike piirkondadega riikidega, Valgevene, Liibüa. nii et minu ettepanek oleks, et me nõustume selle muudatusettepanekuga nii, et Lissaboni leppe vaimust lähtudes oleks parlamendi mõju suurem ja siin me räägime siis instrumentidest, mille abil Euroopa Investeerimispank äh, tegutseb. suur tänu ja proua Haudala! juhataja. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada arvamuse koostööd selle avatud lähenemise eest muudatusettepanekute koostamisel selle protsessi käigus ma mõisti, mõistsin ka, et minu muudatusettepanekud võib-olla ei ole nii detailsed kui, kui vaja. ja aga põhimõtteliselt nüüd on kõige olulisemad küsimused arvamuse koostamise, koostaja poolt arvesse võetud, võtame näiteks investeerimispanga avatus, mis on äärmiselt oluline. ma juhiksin tähelepanu sellele, et Lissaboni leppe järele äh, meie avatus ja läbipaistvus dokumentide osas äh, puudutab ju ka Euroopa institutsioonide Euroopa Investeerimispanga sarnaseid institutsioone. mis puudutab koherentsust, siis kas seda on hästi käsitletud või me tahaksime parlamendis ju kanda hoolt selle eest, et Euroopa Investeerimispanga laenutegevus ja tagatiste tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitiliste eesmärkidega ning et kõikjal võetakse arvesse meie põhiväärtusi ja selles osas on äh, tehtud väga head koos, äh, koostööd ja arvamuse koostaja on arvesse võtnud minu ettepanekuid, mis on seotud inimõiguste, äh, keskkonna arengu ja teiste sedalaadsete küsimustega. ja siis, mis puudutab kodanike õigus info järele Euroopa Investeerimispanga hangete puhul, või, või projektide puhul, aga see on hästi kajastatud ja kui me räägime siin nendest rasketest riikidest, siis äh, mul on äh, selline tunne, et võib-olla Euroopa Liidu Euroopa Investeerimispanga laenutegevus äh, võib-olla aitaks parandada ka sihtriikides juhtimise avatust, sellepärast et me, e-, kui me eeldame, et Euroopa Investeerimispanga projektides lähtutakse avatuse põhimõtetest äh, kodanike suhtes, siis võib-olla sellel võiks olla ka demokraatiat edendav mõju. kuid äh, mis puudutab selle nimekirja laiendamist, siis selles küsimuses olen pisut kahe vahel, ma tahaksin äh, tegelikult näha, milline see dokument pärast hääletamist välja jääb, kui meil on konkreetsed avatuse kriteeriumid, vastutuse kriteeriumid, koherentsuse kriteeriumid, siis äh, võib loomulikult äh, seda nimekirja pikendada, ma oleksin väga positiivselt meelestatud selle osas. arvamuse koostaja vihjas sellele, et me ei ole päris üksmeelel äh, ühe kliimapoliitilise muudatusettepaneku osas. mina leian, et oleks äh, väga hea, kui äh, Euroopa Parlament äh, eeldaks, et investeerimispangal oleks sama keskkonnapoliitiline või kliimapoliitiline strateegia, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega selles valdkonnas ja võib-olla see küsimus oleks siis see punkt, kus jääksin siiski oma ettepaneku juurde ja tegemist on uue muudatusettepanekuga minu poolt, ma täpselt ei mäleta selle numbrit, aga see on äh, äh, muudatusettepanek number seitsekümmend neli, nagu minu abiline siin ütleb, ja see puudutab investeerimispanga kliimastrateegiat äh, aastaks kaks tuhat kaksteist. ma, te võite selle lugeda läbi. Euroopa Investeerimispank peab kahe tuhande teistkümne, kaheteistkümnendaks aastaks esitama oma kliimastrateegia, mis on kooskõlas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste kliimamuutuse äh, eesmärkidega, kuidas äh, toetada projekte, mis on selle, nende eesmärkide saavutamiseks oluliseks äh, ja toetada projekte, mis on äh, kooskõlas artikliga kolm, lõige kolm. suur tänu! suur tänu ja nüüd kuue varirapo raportöör Nikolas Hundes. Νομίζω ότι έχει γίνει βεβαίως σοβαρή δουλειά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 kõigepealt Euroopa Investeerimispanga tegevus ja Euroopa Liidu välispoliitikad ja nende omavaheline seotus. me ei ole nõus Euroopa Liidu välispoliitika mitmete aspektidega. me leiame, et äh, prioriteedid on valesti paika pandud, nii et äh, mitmetes küsimustes jääme eriarvamusele tunneme muret eh, EAS-i pärast ja selle seotuse pärast Euroopa Investeerimispangaga. nii et eh, muudatused, mis puudutavad Euroopa ja me, meie, nii et muudatusettepanekud, eh, mis lähevad vastuolu meie läge, lähenemisega ja mis puudutavad välisteenistust Euroopa Investeerimispanka ja nende sidemeid, siis nendega me loomulikult nõus ei ole siis mis puudutab äh, erinevaid piirmääri, siis on siin paika pandud eelnevad, äh, erinevad meetmed, mis äh, lubavad, mis võimaldavad tagatiste suhtes järelevalve teostamist ja kannavad hoolt selle eest, et Euroopa Investeerimispanga raha abil ei toetata maksuparadiise või et keegi ei hoia maksu, maksude maksmisest kõrvale Äh, see on tegevus, mis äh, on äärmiselt oluline ja mida tuleb teha väga hoolikalt on muudatusettepanekud, millega me aga oleme nõus, äh, need, mis toetavad läbipaistvust Euroopa Investeerimispanga tegevustes ja samuti kliimameet-, muutuse vastase võitluse muudatusettepanekud, muudatusettepanekud, mis püstitavad inimõigustega seotud kriteeriume ega keskkonnakriteeriumeid, need on muudatusettepanekud, mis on ka meile meeltmööda suur tänu ja enne kui anname taas sõna raportöörile vastamiseks, tuletaksin teile meelde, et hääletamine leiab aset homme ehk siis äh, neljapäeval, kahekümne kaheksandal. ja palun, härra arvamuse koostaja, teie järeldused. president, d'abord je remercie. kõigepealt aitäh sõnavõtjatele härra Haudalale, aitäh härra Antisele. tõesti, kontroll, tõhusus, läbipaistvus, kõik on olulised ja nende teemadega on koos edasi mindud, kuid minu probleemiks on see, kui ma nüüd vaatan seda Euroopa Investeerimispanga strateegiat seoses kliimamuutustega, millest rääkis proua Audar, siis see meil omavahel probleeme ei tekita, aga need aga ma olen pigem mures selle pärast, kas hukkamõist on õigustatud ja nagu ma ütlesin, arutan veel Lambsdorfiga, kuidas käsitleda liikme äh,, riikide nimekirja ja kuidas nende eriti tundlike riikide puhul kontrolli rakendada Euroopa Komisjoni poolt, kuidas äh, ühest küljest realistlikult läheneda äh, probleemidele, teisest küljest olla ka, äh, ka ranget kontrolli läbi viia. ma tean juba, kes meie ettepanekute vastu on, enamusel meil on muidugi sarnane filosoofia, aga tuleks leida mingisugused võimalused jääda oma ettepanekute juurde, arvestades seda, mida meie oluliseks peame, miks mitte nõuda teatud riikide puhul võib-olla rangemat protsessi, kontrolliprotsessi, aga püüame siis välja töötada kõige parema sõnastuse homseks, aga kõigel sellel on väga olulised poliitilised tagajärjed, suur tänu kõigile! suur tänu härra raportöörile ja järgmine päevakorrapunkt. tsiviilsõjaline koostöö ja tsiviilsõjaliste võimete arendamine. härra Eller on raportöör sada viiskümmend seitse muudatusettepanekut tehti ja muudatusettepanekud sisaldavad ka ühte-teist kompromissmuudatusettepanekut, mida arutati juba kahekümne kuuendal oktoobril. põhimõtteliselt vaatame lihtsalt kõige tähtsamad punktid täna läbi ja neljapäeva hommikul hääletame. palun, sõna on teil, härra Elar. suur tänu. suur tänu. kõigepealt tahaksin äh, tahaksin tänada kõiki äh, selle komisjoni liikmeid äh, koostöö eest. Äh, me alustasime mitte pro-, projektiga, raporti projektiga, vaid alustasime sellise empiirilise dokumendiga, mis käsitles erinevaid tsiviilsõjalise koostöö vahendeid ja üheskoos kujundasime siis välja dokumendi struktuuri ja rääkisime, kuidas seda koostööd struktureerida ja kuidas parlamendile anda oma roll selles arutelus. ma arvan, et meil oli võimalik luua mitmeid kompromissmuudatusettepanekuid, mis viivad raporti palju paremas suunas ja siinkohal tutvustaksingi teile neid muudatusettepanekuid. teine kompromiss mis on äärmiselt oluline, toob selgemalt välja, et sageli on vaja tsiviilsõjalist kriisi käsitlust ja tunnustamist, et ainult sõjaline või ainult tsiviil lähenemisest võib viisata, võetakse arvesse ka, kompromissis kolm võetakse arvesse vabaühenduste rolli kriisi juhtimisel, neljas kompromiss käsitleb endise komisjoni üksuse kriisiplatvormi ja äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika struktuuridega äh, iseäranis, äh, mis puudutab stabiilsusinstrumenti ja välisteenistuse ja erinevate komisjoni asutuste, osakondade ja agentuuride vahel, mis on üks osa sellest äh, institutsionaalsest struktureerimisprotsessist äh, ja põhimõtteliselt me tahaksime äh, Euroopa tsiviilkaitsejõude, kuid oleme täpsustanud, et me ei tahaks mingisuguseid uus, uusi püsijõude või vägesid, vaid tegemist peaks olema vabatahtliku koguga, mis lähtub liikmesriikidest. kompromiss number kuus täiendab tsiviilsõjalise koostöö tasakaalu vahel ja julgeoleku kaitsepoliitikas ja, ja kompromiss number seitse rõhutab, milline on Euroopa Kaitseagentuuri roll seoses tsiviilsõjalise tööga kompromiss number üheksa on oluline, sest et see tugevdab neid muudatusettepanekuid, kus on äh, toodud välja Euroopa Kaitseagentuuri roll. kompromiss number üks äh, käsitleb äh, otsustamisprotsessi autonoomiat Euroopa-Ameerika Ühendriikide koostöös, nii et ma arvan, et põhimõtteliselt olime me ühel nõul, et parlament peab oma raportis olema sidus me ei peaks käsitlema abstraktseid äh, poliitilisi teemasid, äh, vaid äh, peaksime sõnastama oma seisukohti seoses sõjalise, tsiviilsõjalise koostööstruktuuri kujunem-, kujundamisega. nii et me keskendume kolmele piirkonnale, tsiviilsõjalise koostöö suurendamisele ja ma arvan, et me oleme eelistanud siin strateegilist operatiivset lahendust siis Euroopa Liidu tsiviilsõjalise võimekuse Äh, parandamine, personal, rahastamine ja nii edasi, kriisi juhtimise meetmed, vahendid, mida on vaja tõhusaks kriisijuhtimiseks, teadusuuringud, tehnoloogia, kiire varustuse hankimine, mitme ra-, rahvusvaheline koostöö ja minu meelest oli meil meie lähenemine ei, ei lubanud toetada neid muudatusettepanekuid, kes olid e, tsiviilsõjaliste struktuuride vastu, aga muidu suutsime saavutada ühe meele ja ma arvan, et see e, annab meile tugeva positsiooni läbirääkimistel. suur tänu! ja roheliste variraportöör, palun! suur tänu! olin kohal eile ja ka septembris, kui me rääkisime sellest äh, teemast ja rääkisin ka minu fraktsiooni muudatusettepanekutest ja minu fraktsiooni seisukohtadest, seetõttu on mul täna ainult äh, mõningad kommentaarid. mina ja meie fraktsioon oleme väga tsiviil- ja sõjaliste äh, tegevuste ühendamise vastu. Neid kahte töövaldkonda sekkumisvõimalust tuleb eristada täiesti selgelt meie tahame, et oleks tsiviil Euroopa Liidu välispoliitika, mis on alati rahumeelne, sõjaline suutlikkus, sõjaline võimekus äh, on vajalik selleks, et kaitsta abiorganisatsioone. aga abiorganisatsioonid ise äh, ütlevad ja eeldavad, et selline äh, võimekus tegelikult takistab nende tööd rohkem, kui aitab sellele kaasa sageli väidetakse ka, et sõjaline koostööelement aitab kaitsta rahvastikku, aga kui te loete ajakirjandust, siis teate, et sageli tuleb kohapealset elanikkonda kriisipiirkondades pigem kaitsta sõjaväe eest, mitte sõjavägi ei kaitse neid. nii et äh, ma, äh, ja siis äh, ma arvan, et meie töö peaks olema tõhusam ja nagu ma juba ütlesin ka eile, selles raportis ei ole mitte ühtegi punkti, mida võiksime toetada, olen kritiseerinud äh, seda raportit, muudatusettepanekud on olukorda pisut parandanud, äh, kuid mitte piisavalt. ja muudatusettepanekud ei äh, suuna seda dokumenti siiski selles suunas, mida meie tahaksime näha, mistõttu ei ole vähimatki võimalust, et me saaksime seda raportit toetada. suur tänu ja kolleeg Brand. Äh, suur tänu. ja nagu kolleegid juba, kolleeg juba ütles, me rääkisime sellest äh, dokumendist juba eile. me äh, täname kõigepealt raporti eest ja täname ka uute kompromisside eest, mis eile meile laiali saadeti, iseäranis meeldib meile kompromiss number neli ja suur tänu, et te selle ka kaasasite dokumenti ja siis, mis puudutab erinevate missioonide nimekirja, siis äh, minu meelest oleks, äh, tähendaks see lisandväärtust, võib-olla võiks selle lisada või siis äh, hääletada selle üle. eile rääkisin ka kriisiabi ja katastroofiabi, kui me mõtleme Weberi raporti peale, mida me ka siin, millest me ka siin räägime, mina olen variraportöör mõlema puhul ja tegemist on äh, raportitega, mis äh, kattuvad äh, ja seetõttu me peaksime tagama ka sidususe nende raportite vahel ja kandma hoolt selle eest, et me ühes raportis ei hääleta ühte, ühe lähenemise poolt ja teises teise poolt. väga hea on, et me räägime nendest kahest küsimusest korraga ja me peame kandma hoolt selle eest, et nad et äh, ka ühesuguseid seisukohti väljendavad, väga hea on ka, et me hääletame nüüd ühel päeval, võib-olla võiksime istuda maha selle ja arutada selle üle üheskoos, et ja kandma hoolt, et need oleksid kooskõlas, parlamendi seisukohad peaksid olema ikkagi siduvad. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, äh, eelmise aasta raportis on äh, protsendiks kolmkümmend üks protsenti ja minu meelest on see protsent kõrge. võib-olla peaksime rõhutama, et äh, tegemist ei ole konkurentsiga, liikmesriik otsustab, äh, mida saata, mõned saadavad üksikute personaliliikmed, mõned ja teised on, äh, teised jällegi rohkem, mille üle ollakse tänulikud, võib-olla see dokument peaks pöörduma liikmesriikide poole ja äh, kutsuma üles äh, riik saatma personali sinna. lähtuvalt geograafilisest tasakaalust äh, võib-olla võiksime selle kohta teha suulise muudatusettepaneku. ja meie jaoks on selle raporti puhul kõige olulisemaks läbivaks elemendiks kaitsealased uuringud teadusuuringud, mis on ka raportisse kaasatud. kompromiss kümne on meile vastuvõetav, aga on mitmeid muudatusettepanekuid, mis ei ole meile vastuvõetavad ja kui need muudatusettepanekud lähevad läbi, siis me hääletame raporti vastu, sama puudutab lahingurühmi ja katastroofikaitset, me ei ole valmis sellisteks missioonideks, me arvame, et äh, piisab, kui me ütleme, et äh, me kaitseme tsiviilelanikkonda, vägista- ja naiste vägist-, naisi vägistamise eest, äh, laste ja lapse kuritegevuse eest ja ahistamise eest. kui me tahame tõesti kaasata siia lahingurühmasid, siis võib-olla oleks selleks mõni parim parem koht kuskil mujal, kui need muudatusettepanekud lähevad läbi, siis hääletame tõenäoliselt selle raporti vastu, muidu oleme selle raportiga üldiselt nõus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου... Σουρτένο. mina tahaksin just teie tähelepanu sellele, et äh, tegemist on äh, koostööga, mis on äh, ühtaegu poliitiline kui strateegiline ja hõlmab tsiviilsõjaliste sõjaväelisi võimeid. selline koostöö on äärmiselt oluline, kuid me peame arvesse võtma ka, et me püüame saavutada siin globaalset ja samas objektiivset lähenemist me peame omalt poolt andma oma konkreetse paluse tsiviilsõjaliste võimete arendamiseks ja panema paika põhimõtted sellise, selliste võimete kasutamise kohta. meie oleme selle raportiga väga rahule ja juhiksin tähelepanu sellele, et me oleme nõus Kristjaniga ja leiame, et äh, oluline on saavutada nii suurte suure arvu fraktsioonide toetus kui vähegi võimalik äh, teksti koostamise abil. Äh, selles tekstis on arvesse võetud äh, vägagi lahknevaid arvamussuundi ja väga paljud muudatusettepanekud võeti hiljem tagasi sotsiaaldemokraatide poolt, sellepärast et kompromissmuudatusettepanekud olid nende jaoks sobivad. me leiame, et me peaksime eristama tsiviil- ja sõjalisi elemente ja raportis on seda ka tehtud. Need kaks elevat elementi saavad ka koostööd teha ja seda koostööd saab laiendada, kui see on võimalik, sellekski loob tekst võimalused. võimeid saab laiendada selleks, et tulla toime uute väljakutsetega, ka selleks loob tekst võimalused ja mis puudutab Euroopa välisteenistust ja Euroopa Liidu välispoliitikat, siis ka selle äh, sidemed ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikaga on välja toodud ja samuti koostööd NATO-ga minu meelest on tekst meie jaoks vastuvõetav ja muudatusettepanekud, mille me alles jätame, on äh, nüüd äh, napimad äh, ja, ja nende arv on väiksem, sellepärast et meie kompromissmuudatusettepanekutes on arvesse võetud ka meie arvamusi, me leiame, et me peaksime selle teksti vastu võtma, kuivõrd tegemist on olulise kompromissiga mitmetes teemavaldkondades. härra Laki suur tänu, härra esimees. mõningad tähelepanekud ka minu poolt. ma ei ole väga hästi kursis sellega, kuidas seda raportit kujundati, lugesin teksti ja lugesin muudatusettepanekud läbi, ma loo- ja muudatusettepanekud muudavad loodetavasti äh, selle dokumendi pisut äh, mõistetavamaks ja võib-olla ka pisut täpsemaks, sellepärast et äh, lugesin selle teksti läbi ja ma pean tunnistama, et ma ei mõistnud äh, päris täpselt, mis asi see tsiviilsõjaline, mis asjad need tsiviilsõjalised võimed üldse on ja mis asi see tsiviilsõjaline koostöö üldse on. ma olen pisut selliste asjadega tuttav ja probleemiks äh, on see, et tegelikult puuduvad kõik arvud ja mingisugust definitsiooni, struktuuri definitsiooni ma ka ei leia, samuti ei leia mingisuguselt eelarve näitajat selle kohta, kui palju see struktuur maksma läheks, kui palju inimesi tööle võetakse. ja see on äärmiselt oluline ja oluline, olulised on ka sidemed teiste üksustega, teiste organisatsioonidega, nägin siin viidet NATO-le ja kutset äh, pöördumist NATO poole et NATO tsiviilvõimekust ei suurendaks, mis on tegelikult mõistetav, nägin ka siin viidata Euroopa Liidu ÜRO koostööle, aga see viide on väga ähmane ega ütle päris konkreetselt välja, mida tsiviilsõjalised Euroopa võimed peaksid tegema äh, rahu valve kontekstis, mille eest kannab hoolt ÜRO. nii et äh, ähm, keegi ehk selgitab mõne muudatusettepanekuga, mida me tegelikult tahame teha ja saavutada ja loodan, et äh, muudatusettepanekud muudavad teksti üldiselt konkreetsemaks ja äh, idee iseenesest ei ole mulle vastumeelt, tegemist on hea mõttega ma loodan, et see mõte äh, muudatusettepanekute abil saab ka pisut konkreetsemaks vormitud, suur tänu. aitäh, härra Läki, härra Kelam, palun. suur tänu. ma arvan, et tegemist on ühe väga tõsise väljakutsega, kuidas ühendada sõjalist ja tsiviilkoostööd. kolleeg Eeler on selle väljakutsega väga hästi toime tulnud. ta on olnud oma koostöös väga kõikehaarav ja avatud. olen rahul suurema osaga kompromissidest ja nüüd peame kandma hoolt selle eest, et seda koostööd muuta tõhusamaks ja paremini kooskõlastatuks ma arvan, et oluline on ka see, et me siinkohal väldiksime oma, et me erinevate struktuuride kordamist, võtame näiteks NATO uued püüdlused tsiviilvõimekuse valdkonnas. aga kõigepealt tahaksin ma siinkohal rõhutada muudatusettepanekut nelikümmend seitse, mis kutsub Euroopa aluslepingu vastastikuse abi ja solidaarsuse artikleid äh, jõustama ning äh, rõhutab äh, institutsioonide vahelise koostöö tähtsust. siin siis mõtleme uut välisteenistust ja teisi Euroopa Liidu institutsioone. leian, et see on oluline iseäranis varases etapis nimelt äh, kuidas äh, kanda hoolt selle eest, et, äh, et meie tsiviilsõjalised rühmad jõuaksid kohale võimalikult varakult. aga üldiselt olen ma väga rahul kolleeg Eeleri koostatud dokumendiga ja soovin talle edu. Arre. suur tänu, kas soovite teha järeldusi? Zunächst einmal möchte ich mich ähm, ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Ich suur tänu, kõigepealt tahaksin äh, tänada kõiki sõnavõtjaid äh, nende panuse eest meie ülesandeks Euroopa Parlamendis äh, ja luues selliseid struktuure, on saavutada ühine seisukoht nii, et meie ideed leiaksid ka praktikas asend, rakendust üldised kreit-, üldisemat laadi kriitikasõnad äh, tsiviil- ja sõjalise koostöö ja nende struktuuride ühendamise osas äh, on äh, ju kriitikanooled, mi-, millega me võime kõik teataval määral ühineda. mis puudutab lahingurühmi, siis neid ei ole ette nähtud katastroofi kaitseks, vaid lahingurühmad peavad olema paindlikud, suutma kohaneda olukorraga, kui äh, missioon äh, ei ole enam sõjaline missioon, vaid kujuneb äh, tsiviilrühmaks, siis nende võimekus peab olema selline, et nad suudaksid muutunud olukorraga kohaneda ja vastavalt vajadusele liituda ka tsiviilmissiooni personaliga mis puutub härra Arlaki kommentaari, siis jah, teil on äh, õigus, me peame mõtlema sellele, mida me tahame saavutada, millised on meie eesmärgid Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja kui te vaatate minu raporti põhjenduspunkte, siis näete, et kõikidel tippkohtumistel, kõikidel ministrite kohtumistel viimase kümne aasta jooksul on toodud uusi dokumente, me oleme rääkinud põhjalikult läbi, mida me tahame Euroopa Liidus, kümme missiooni, kümme tuhat inimest kolme aasta jooksul ja viimase kümne aastale jooksul oleme paraku aga rääkinud sellest, kuidas kõike seda saavutada. nii et ma arvan, et parlament peaks siinkohal üsna selgelt välja ütlema, et on lõhe meie eesmärkide vahel, mida me oleme selgelt välja toonud, ja reaalsuse vahel. reaalsuse vahel koha peal. ja nüüd oleme jõudnud etappi, kus me loome neid struktuure me ei peaks enam tegema poliitilisi avaldusi, vaid peaksime konkreetselt välja tooma, millised on konkreetsed vajadused äh, selleks, et äh, meie eesmärgid saaksid lõpuks praktikas ellu rakendatud. ma arvan, et üldiselt on kõik fraktsioonid nõus sellega, et äh, see raport peaks olema nii-öelda voolujooneline, tegelema praktiliste küsimustega. ja et uute struktuuride teemaline arutelu on hädavajalik, suur tänu! ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, resolutsiooni ettepanek Serbia integreerumise kohta Euroopaga. vaatame nüüd siis äh, resolutsiooni teksti, resolutsiooni tekst on tulnud täpselt õigel ajal, sellepärast et äh, viimased kuud on olnud täis huvitavaid ja olulisi sündmusi ja arenguid Euroopa Liidu ja Serbia arengus assotsiatsioonileping, stabilisatsioonileping on leidnud äh, positiivse vastukaja ÜRO Üldassamblee äh, Belgradis toimus Gay Pride paraad ja äh, on esitatud ka liitumispalve. nii et praegu on oluline vaadata järgnevaid arenguid ja annaksin siinkohal sõna härra Katsinile, kes on raportöör ja saab äh, sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks. Dear colleagues, let me tänan esimees, kallid kolleegid, lubage mul kõigepealt öelda äh, paar head sõna nõukogu otsuse kohta, et reageerida Serbia äh, taotlusele saada Euroopa Liidu liikmeks. see on äärmiselt positiivne sõnum, mille Euroopa Liit saatis äh, Belgradi ja see avab äh, integratsiooniprotsessile uksed. kui komisjon valmistab ette oma arvamust, äh, on Belgrad suuteline vahepeal vaatame üle saavutused ja ka need väljakutsed, mis veel ees seisavad. praegu tuleb suhtuda äh, ettevaatliku optimismiga Belgradi poole pealt, kuid samuti on aeg otsustavateks tegudeks, et saavutada soovitud tulemusi. täna arutusel olev Serbia äh, resolutsioon äh, selgelt toetab positiivseid arenguid tõelise partnerluse vaimus kantuna äh, me räägime ka nendest lahtistest küsimustest, probleemidest, mis, millest tuleb üle saada kõigepealt ma räägiksin Kosovo küsimusest, rahvusvahelise kohtu küsimusest. koostöö rahvusvahelise kohtuga on olnud oluliseks kriteeriumiks Serbia liikumisel Euroopa Liidu suunal. nagu te kõik olete, teate, äh, on veel äh, täitmata kaks rahvusvahelise kohtu otsust. on erinevaid seisukohti, kas peaks avaldama Belgradile survet, äh, et Belgrad tegutseks aktiivsemalt kuid ma usun, äh, nõukogu tegi õigesti, kui edastas Serbia taotluse komisjonile. samas on oluline anda Serbia ametivõimudele selgelt teada, et Euroopa integratsiooniprotsessis ei ole võimalik saavutada edasiminekut, kui see peatükk pole lõplikult suletud. see tähendab seda, et komisjon ei saa anda positiivset hinnangut Serbia taotlusele ilma selle peatükitsuljata. parlament ratifitseerib assotsiatsiooni äh, lepingu ratifitseerimise, kui see resolutsioon on vastu võetud äh, see protsess sai juba alguse juunis kaks tuhat kümme, kuid äh, seda protsessi ei saa lõpule viia, kui Serbia koostöö Haagiga ei hakka vilju kandma. see tähendab seda, et tuleb leida üles Mladic ja Radic, arreteerida ja Haagi kohtule üle anda. Äh, meie resolutsiooni projekti jõuline sõnastus äh, langeb kokku nõukogu järeldustega kahepäevas, äh, kahe, kaks päeva tagasi toimunud nõukogul. Kosovo küsimus. lisaks koostööle Haagi kohtuga on Belgradi viimastel aastakümnetel pidevalt kummitanud suhted naaberriikidega. Serbial on äh, probleemid oma naabritega, kuid need olukorrad on oluliselt märanenud. igal juhul me toetame Srebrenitsa resolutsiooni heakskiitmist Serbia parlamendi poolt ja pärast Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni suhete, suhted Pristiniga on olnud suureks takistuseks piirkonna stabiilsuse saavutamisel ja heanaaberlike suhete sisseseadmisel. me resolutsioonis tervitame Belgradi valmisolekut dialoogiks Pristinaga ja ootame ka edasiminekud äh, nendes suhetes, mõlemad osapooled peavad võtma kohustuse dialoogi pidama ja edukalt pidama. ja läbirääkimised peaksid äh, algama kohe, see eeldab äh, valmisolekut mõlema poole pealt tegema kompromisse, arvestades Euroopa Liidu ühist tulevikku. resolutsioon käsitleb ka kõiki teisi kiireloomulisi küsimusi, näiteks õigussüsteemi reform Serbias tuleb kehtestada õigusriigi põhimõtted. kuigi me tervitame reformide alustamist, siis kohtusüsteemi eh, reform sisaldab tõsiseid puudusi ja seda on ka komisjoni eksperdid rõhutanud. umbes kaheksasaja viiekümnest kohtunikust eh, vähem kui pooled on saanud vastuse oma kaebustele äh, äh, pärast äh, kohtunike valimisi, mis toimus ligi aastad tagasi. ja siiski on veel väga palju lahendamata kohtuasju ja pärast äh, äh, ülemkohtu ja prokuröride nõukogu valimist tuleb reformi põhimõtted läbi vaadata. võitlus korruptsiooni vastu, see on tihedalt seotud õigusriigi põhimõtete kehtestamisega riigis. korruptsioonivastasele ametile tuleb anda riiklike ametiasutuste poolt täielik toetus. restitutsioon, kuigi selles osas lubat-, tehti suuri lubadusi, ei ole Serbia institutsiooniga edasi liikunud vastavalt soovidele. ja tagasipöördujate õigused tuleb tagada ja seda ei saa teha, kui restitutsiooni küsimused ei ole korralikult lahendatud. ajakirjanduse vabadus hiljuti äh, äh, ähm, piiritud ajakirjanike poolt avaldatud ülevaates eh, Serbia on kukkunud kuusteist kohta allapoole äh,. Äh, surutakse alla veel kollest ajakirjandust, ka poliitilist sekkumist, ajakirjanikud saavad ähvardusi, isegi tehakse atentaadikatseid ja enamik nendest juhtudest ei ole jõudnud veel kohtu ette. Euroopa Parlamendina, Euroopa Liidu esindajana tahaksin juhtida tähelepanu selle, et riiklikud äh, institutsioonid Belgradis vaikivad selle koha pealt. ma ei ole saanud vastuseid oma kirjalikele päringutele ja seda korduvalt see on kahetsusväärne ja äh, takistus äh, partnerite vahelise sujuva suhtlemise sisseseadmisel. ma loodan, et äh, integratsiooniprotsessi edenedes, et Belgrad saab nendest raskustest üle ma tahaksin lõpetuseks öelda, et Serbia on asunud ajaloolisele teele, et liituda Euroopa Liiduga ja me peaksime võimalusega olla, olema nii selged oma toetuse avaldamisel Serbia jõupingutustele, samal ajal me peaksime rõhutama ka kõiki neid lahendamata väljakutseid, millega Serbia veel toime tulema. ja see ongi nimetatud resolutsiooni eesmärk. ma tahaksin tänada äh, äh minu rühma liikmeid ja äh, väliskomisjoni sekretariaati, kes on teinud tõsist tööd selle resolutsiooni koostamisel ja ma tahaksin tänada ka Melissa Delevitšit Euroopa Liidu Serbia integratsiooni büroost. ma tänan teid kõiki tähelepanu eest ja ma olen valmis arutama ja vastama teie küsimustele. suur tänu. ja varireportööri nimel. härra Šlefik. ma tänan härra Katsinit, see on väga hea raport, väga põhjalik. see hõlmab kõiki olulisi küsimusi Serbia on hakanud liikuma Euroopa suunal, see on igati tervitatav ja on üsna õiglane öelda äh, samas, et protsess on, saab olema aeglane äh, ja on oluline, et, et Serbia ametivõimud ja Serbia avalikkus mõistab, et see protsess nõuab palju aega ja ma olen täiesti nõus ka sellega, et täielik koostöö Haagi kohtuga Kosovo aktsepteerib implementeerimise poole liikumine on hädavajalikud tingimused liitumiseks, kuid iseenesest sellest veel ei piisa. sest veel on väga palju lahendamata probleeme ja enamik nendest on ka äh, härra Katsini raportis mainitud ja seal tuleks rääkida ka Kopenhaageni kriteeriumite täitmisest. raportis ei ole mainitud aga salateenistuse jätkuvat olulist rolli. Serbias on nagu riik riigis, variriik. selle küsimusega tuleb tegeleda enne, kui me tunnustame Serbiat kui täielikku demokraatiat. see tegelikult moonutab demokraatlike institutsioonide toimimist ja härra Tkatsin on maininud erinevaid poliitilisi sekkumisi ja osaliselt võib äh, seda omistada salateenistuse mõjule. korruptsioon on oluline küsimus, sellega tuleb tegeleda. Äh, korruptsioonil on pikaajaline ajalugu selles riigis, äh, seda esines juba teatud määral ka kommunistliku režiimi ajal ja siis olukord veelgi halvenes mm, ülemaailmse boikoti ajal üheksakümne aastate alguses ja see süvendas veelgi korruptsiooni, mida on nüüd väga raske välja juurida. raske, kuid siiski võimalik. sama tuleb öelda ka maffia kohta, kohtunikkonnas eh, sõltumatuse kohta, mida ka härra Katsin rõhutab. lisaks sellele ma lisaksin, et tuleb rangemalt eh, tagada eh, erinevate võimuharude lahusus, vastasel juhul ei ole võimalik demokraatiat saavutada. institutsioonide autoriteet, see on suur probleem enamikes postkommunistlikes riikides, kuid see on õigusriigi üks alustalasid ja inimesed eelistavad isiklikke suhteid suhetes riigiametitega ja mitte loota ametlikele menetlustele ja kuni sellest ei ole üle saadud, siis on väga raske rääkida toimivast demokraatias. ma olen täielikult nõus härra Katsiga, et Serbia on liiga tsentraliseeritud äh, võimude dekontsentreerimine on hädavajalik, äh, tuleb arvestada ka mitmekultuurilisust, tunnustada seda ja see on vajalik eeltingimus Serbias demokraatia äh, tugevdamisele Äh, suhete parandamine naabritega tähendab omakorda ka seda, et tuleb äh, leppida minevikuga, mitte lähiminevikuga, sellel ma äh, mõtlen viimast kahtekümmet aastat, vaid tegelikult juba selle minevikuga, kui kommunistid tulid võimule, haarasid võimu. perioodil nelikümmend neli, nelikümmend viis toimusid tohutavad muutused, mis ähm, mõjutasid Serbia ühiskonna arengud, kuid ma loodan, et serblased mõistavad, et, et äh, kui nad ei tunnusta seda ebameeldivat ajaloost perioodi, siis nad ei suuda tunnustada ka oma praegust tegelikkust. ma arvan, et viisarežiimi liberaliseerimine on oluline samm sellel teel ja oleks kahetsusväärne, kui see seataks kuidagi ohtu. Äh, ja lõpetuseks ma tahan tänada härra Katsenit suurepärase raporti eest ja tänada kõiki neid, kes tegid koostööd. Grazie, la parola alla kolleeg Koppa, relatrice Ombra per eh, SD. suur tänu, härra Schöpfer ja järgmisena vararaportöör proua Kopa. ma kõigepealt tahaksin tänada raportööri Katsinit põhjaliku raporti eest eh, Serbia küsimusest ja nagu te, härra esimees, juba ütlesid, resolutsiooni eelnõu esitatakse väga õigel ajal, kaks päeva pärast eh, eh, üldasjade nõukogu üleskutset komisjonile esitada oma arvamus. minu arvates on oluline, et raportis tunnustatakse edasiminekut mitmetes valdkonnas ja Serbia valitsuse jõupingutusi oma kohustuste täitmisel äh, riigi Euroopa liitumise teel juhtimisel ja meie fraktsioon, sotsiaaldemokraadid, toetavad seda me teame, et Serbia on jõudnud ristteele ja meie seisukoht, Euroopa Liidu seisukoht on määravaks äh, järgmise marsruudi valikul, määrab äh, ka Serbia stabiilsust ja ka stabiilsust Lääne-Balkanil. Serbia vajab Euroopat ja me ei kujuta ette äh, euroopalikku Lääne-Balkanit ilma Serbiata. ma nõustun raportööriga, et Äh, nüüd sõltub kõik Serbia valitsusest ja Serbia rahvast, äh, kuidas nad suudavad nende väljakutsetega toime tulla. Äh, Serbia aastal kaks tuhat kümme ei ole võrreldav Serbiaga aastal kaks tuhat. seal on täielikult demokraatlik valitsus, kohustused Euroopa suunal ja Serbia on teinud, keeranud uue lehekülje oma ajaloos ja liigub õiges suunas praktiliselt tähendab liikumist Euroopa poole, lähenemist ma meenutan teile ühepoolset resolutsiooni heakskiitmist, Srebrenitsa resolutsiooni äh, kaks tuhat, kakskümmend seitse november kaks tuhat üheksa avalduse esitamisest ja ka dialoogi algita-, algatamist Kosovoga Euroopa egiidi all. kuid riik on ikka veel kahe äh, komistuskivi vahel, äh, Kosovo ja rahvusvaheline Haagi kohus loomulikult äh, Kosovo äh, probleemi lahendamine ei ole seatud eeltingimusena kui äh, suhted rahvusvahelise kohtuga. selles mõttes ÜRO kompromissresolutsioon tähendas suurt sammu suhete normaliseerimise teel Kosovo ametivõimude ja Serbia Vabariigi vahel. raportöör on, on väga targalt otsustanud mitte pikalt peatuda Kosovo küsimusel. minu fraktsioon on algusest peale toetanud osapoolte vahelist dialoogi, mis võimaldaks positiivselt mõjutada Serbia Vabariigi Euroopa-suunalisi jõupingutusi ja ka Kosovo jõupingutusi. arvestades rasket poliitilist olukorda Pristinas, ma arvan, et me peaksime lõikesse neli äh, lisama, mida me ootame sellelt dialoogilt, võib-olla järk-järgulist lähenemist äh, kahe riigi vahel, mis võimaldab nii kiiresti võimalik dialoogi alustada, dialoogi, mis äh, alustuseks arutaks tehnilisi aspekte ja järk-järgult jõuaks ka raskemate küsimuseni. ja see on olulik äh, ka rõhutada Serbia EULEX-i koostööd, mis liigub õiges suunas mis puudutab lõikes viis mainitud rahvusvahelist kohut ja koostööd sellega äh,, Eh, me soovime poliitilist stabiilsust, rahu ja samas tuleb arvestada ka möödaniku tegusid, karistusi ja lepitust ja selles osas me nõustume, et täielik koostöö ja äh, põgenenud kurjategijate arreteerimine on prioriteetsed. aga mida tähendab täielik koostöö? kas me võime sellest järeldada, et Serbia ametivõimud ei tee koostööd rahvusvahelise kohtuga? see on nüüd tõlgendamise küsimus ja selle tõlgenduse peab andma rahvusvaheline kohus ise äh,. täielik koostöö ei ole võrreldav ainult arreteerimisega. igal juhul äh,, igal etapil me võime hinnata ka seda koostööliike äh,, ja sellisele järeldule jõudis esmaspäeval ka üldasjade nõukogu, äh, kas täi-, täielik koostöö toimib või mitte. ja minu viimane märkus puudutab samas lõikes raportööri poolset viidet, et tuleb läbi mõelda strateegia, kuidas äh, tuvastada põgenike asukohta ja ma ei saa aru, mis, millist strateegiat me peaksime läbi vaatama, kas selline strateegia üldse on olemas? võib-olla oleks äh, tulemuslik on viidata uurimismeetoditele ja samas me peame selgelt ütlema, e, et see viitab e, eelmise raporti lõikele nelikümmend üheksa, kus kutsutakse üles Serbiat tugevdama oma operatiivvõimekust ja rakendama e, jõulisemaid meetmeid põgenenud kurjategijate arreteerimiseks. üks konkreetseid koostöö tulemusi on Mladeci isikliku päeviku avastamine, kus on kolm tuhat lehekülge, mis annab kohtunikele väga hea ülevaate põgenenud kurjategevusest sõjaaastatel. ja nüüd ma jooksin järgmise olulise punkti juurde. piirkondlik koostöö on meie jaoks äh, alus äh, sambaks äh, Lääne-Balkani koostööl ja me peaksime selgelt üles kutsuma konstruktiivsele tegutsema selles piirkonnas lõige kolm, kus räägitakse viisale päris eelmiseks, me ei peaks unustama volinik Malmströmi kirja ja peaksime pöörama tähelepanu probleemidele, äh, mis meil selles valdkonnas on esinenud ja ma usun, et selles lõikes me peaksime lisama ka inimestevahelised kontaktid ja rääkima ka teadlaste vahetuse hõlbustamisest ma teeksin ettepaneku äh, laiendada ka lõiget üksteist, kus räägitakse võitlusest organiseeritud kuritegevuse ja me peaksime lisama siia viite narkokaubandusele. lõige kümme, kus räägitakse politseisüsteemi reformist ja koostöös naaberriikide politseiga, me peame meenutama, et hiljuti sõlmitud kokkulepe Bosnia-Hertsegoviinaga on väga sümboolne ja me peaksime mainima, et Serbia on äh, sõlminud vastavad koostöölepingud kaheksateistkümne Euroopa riigiga ja samas me ei tohi unustada, et alates kahe tuhande seitsmes aastast on Serbia äh, loodud ombudsmani ametkond äh,, äh, mis on igati positiivne, kuigi on puutunud kokku raskustega ma tahaksin rääkida Serbia detsentraliseerimisest, eh, millest eh, viida-, räägitakse neljateistkümnes lõikes. see on suur väljakutse selle riigi jaoks ja me ei peaks piirduma siin ainult eh, Vojvodina, Brežneva ja Bujanovitši juhtumitega. ma sooviksin siin näha tasakaalustatumat, laiemat lähenemist ja ma tahaksin lõpuks õnnitleda härra Katšinit selle raporti puhul ja teha ühe ettepaneku kuna riigiraport Serbia kohta avalikustatakse kaheksandal novembril ja ma mõtlen siin komisjoni raportit, kas oleks võimalik muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata, mis praegusel hetkel on kümnes november, selleks, et arvestada ka seda raportit. suur tänu. Grazie, kolleegi. C'è una lunga lista di interventi. tänan, kallid kolleegid. mul on väga pikk sõnavõtjate nimekiri ja selleks, et anda kõikidele võimaluse sõna võtta, äh, kehtestan ma kolmeminutilise kõneaja piirangu. meil on veel kaks päevakorrapunkti ja me peame lõpetama hommikupooliga kella poole üheks. proua Brandner, palun piirduge kolme minutiga. suur tänu me oleme töögrupis juba seda resolutsiooni eelnõud arutanud, meie arvates on tegemist hea äh, resolutsiooniga, hästi tasakaalustatud resolutsiooniga, kuid ma tahaksin ähm, tõstata paar küsimust ja mu kolleeg Liisa Abiol, ma ei taha pikalt peatuda seal rahvusvahelisel kohtul, äh, kuid ma tahan öelda, et meil on hea meel, et te selle probleemi kaasasite. on oluline pidada konstruktiivset dialoogi Kosovoga see on õige samm õiges suunas, kus samas me peame äh, ka likvideerima Serbia struktuurid Kosovos ja jälgime, kuidas see kõik kohapeal toimub. ja kui me räägime Kosovost, siis me ei tohi unustada ka Bosniat äh, ja ka lubadust üles ehitada tugev Bosnia kas selle kohta peaks meil olema parem sõnastus? ja äh, kõik need riigid, kes soovivad ühineda, äh, on need riigid, kus tuleb reformida õigussüsteem, kohtunikusüsteem, äh, kohtute süsteem, selles osas me ootame tõelisi muudatusi ja samuti me igati tervitame Serbia parlamendi poolt soolise võrdõiguslikkuse seaduse heakskiitmist ning kutsume üles selle kiire jõustamisele. ja ma jätan äh, äh, teiste punktide tutvustama oma kolleegile Mari-Liisele. suur tänu. härra Kuuk on Kagu-Euroopa delegatsiooni juht. härra esimees, meil on hea tekst esitatud mis käsitleb kõiki olulisemaid aspekte seoses Serbiaga. kümme aastat pärast Miloševitši ajastut teeb Serbia olulisi samme Euroopa integratsiooni teel. üldiselt on Serbia teinud head, saavutanud head progressi äh, assotsiatsiooni stabiliseerimise kokkulepped on sõlmitud, viisa liberaliseerimise kokkulepped. on oluline, et lõimumine Euroopa Liiduga jääks Serbia poliitilise tegevuskava prioriteetseks. ja meie parlamendi poolt peaksime seda julgustama. oluline positiivne areng on see, et väliskomisjon kutsus Euroopa Komisjoni üles kutsuma koostama vajaliku tegevuskava Serbia jaoks ja mitte ainult Serbia jaoks, vaid kogu piirkonna jaoks, ma tahan seda rõhuda Äh, välisministrite nõukogu järeldustes mainitakse konstruktiivset lähenemist äh, dialoogile Kosovoga ja täielikku koostööd Haagi rahvusvahelise kohtuga kui conditio äh, sine qua non olulist eeltingimust Sergei avalduse läbivaatamiseks. Euroopa Parlament peaks resolutsioonis neid kahte aspekte rõhutama paar nädalat tagasi meie delegatsioon külastas Belgrad, Belgradit ja arutasime äh, käesoleva hetke probleeme Serbiaga ja ma arvan, et neid aspekte tuleks samuti kajastada raportis. kõigepealt piirkondlik koostöö, mis moodustab olulise osa ja näitab riigi suutlikkust tulemuslikult koostööd teha oma naabritega, äh, nii kahepoolset kui mitmepoolset koostööd Serbiat võib tunnustada ja kiita lähenemisest piirkondlikule koostööle, eh, kuid eh, lahtised on veel ehm, koostöö aspektid piirkondlike koostööorganisatsioonide ja Kosovoga. head suhted kõikide naabritega on eh, täiendav eeltingimus Euroopa lõimimise teel. ma tahaksin mainida kahte murettekitavat valdkonda Serbiast lähtuvate varjupaigataotlejate arvu suurenemine Euroopa Liidu teistes riikides, mis võib ohustada viisa liberaliseerimisprotsessi ja takistada ka Albaania, Bosnia-Hertsegoviina Euroopa suunalist liikumist. teine probleem äh, seondub ekstremismi ja äärmuslike grupeeringute tegevusega Serbias. seda, see ei ole midagi uut. see ei ole äsja tekkinud probleem Äh, see probleem on eksisteerinud kaua, äh, sellele ei ole poliitilistel kaalutlusel tähelepanu pööratud, me peaksime Serbia sõprade tähelepanu sellele juhtima, et nad teeksid sellele lõpule, kuigi see saab olema valulik ja ma tahan tänada Joko, Jelko Katšinit suurepärase raporti puhul äh,. tänan, härra Kukan. Don Juan avaldan tunnustust Jelko Katsinile, kelle raport on õigeaegne ja eh, eh, mis on välja toonud Serbia praeguse valitsuse kaheldamatu edu Euroopa Liidu suunas liikumisel eh, ja seda tuleb hinnata, samuti on välja toodud ka sammud, mis tuleb veel ette võtta. Lääne-Balkanil on mitmesuguseid olulisi samme astutud ja muidugi ei tohi eh, jääda looberitele puhkama, me oleme juba viisarežiimi liber-, eh, liberaliseerinud, samuti on nõukogu andnud eh, oma arvamuse ja mandaadi komisjonile, kõik näitab see või viitab sellele, et Serbia valitsus on järjekindel ja aga samas me ei peaks veel rääkima eh, Serbia vastuvõtmise kuupäevast Euroopa Liitu, sest Serbia ise veel pole selleks valmis. selle protsessi keskseks küsimuseks ja seda ka toodi välja, on kuidas täielikult koostööd teha rahvusvahelise hagikohtuga. me võime ühendada absoluutse nõudmise, tingimusteta nõudmise selles suhtes, sellepärast et viisteist aastat on moodu-, möödunud Srebrenitsast, kümme, kümme aastat on möödunud Miloševitši režiimi kukkumisest, aga ikka on sõjakurjategijaid vabaduses, seega me soovime, et vaatamata edusammudele koostööst koduga on, on vaja täiendavat koostööd, võrreldes nüüd kahte, kahe tuhande neljandat, kahe tuhande kaheksandat aastat ja neid valitsusi, siis peab tunnistama, et sõjakuritegusid uuriva prokuröri töö praeguse valitsuse ajal on väga edukas olnud, aga me peame siiski järele jõudma ja, ja ära tegema kõik selle, mis kahe tuhande neljandal, kahe tuhande kaheksandal aastal jäi tegemata. Mladici areste-, arreteerimine ei ole mitte lihtsalt üks tehniline küsimus, mis tuleb lahendada, aga see on vajalik Serbia ühiskonna enda jaoks. meie kolleeg Šeflin äh, rääkis sellest probleemist väga ilusasti. suur tänu ja järgmine kolleeg, palun, härra Taaler. aitäh, härra esimees. tahaksin rõhutada, et olen täiesti nõus härra Katsini resolutsiooni ettepanekuga. ettepanek käsitleb seda, mida Serbia peaks tegema veel selleks, et ühineda Euroopa Liiduga ja mida praegu on juba tehtud. nõukogu mandaat komisjonile on positiivne samm Äh, ja positiivne ka seetõttu, et kui komisjoni saadetud küsimustele suudab Serbia vastata, siis ilmselt suudab ta lahendada ka oma dilemmat. hiljuti on Serbia näidanud oma uut nägu iseäranis äh, ÜRO resolutsiooniga seotud president Taditši äh, arukas diplomaatia sai viis selleni, et kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki ja Serbia võtsid ühisresolutsiooni vastu. nüüd kasutades ära kõiki võimalusi, ei saa siiski nõustuda nende vabandustega, et vastu tulevad valimised ja nii edasi. Serbia ja Kosovo ei taha ju veel äh, raisata kümmet aastat, et normaliseerida omavahelisi suhteid ja lõimuda Euroopa Liitu. juba praegu tuleb tegutseda ja mina esitaksin veel ühe soovituse, minu meelest oleks Serbia ja Kosovo puhul parim asuda kohe oma suhteid normaliseerima, sest see parandaks elukvaliteeti nii Kosovos kui ka Serbias ning aitaks kaasa elukvaliteedi parandamisele Serbia kogukonnas Kosovos. Serbias on ka omad nii-öelda varjatud probleemid, tänavavägivald. kümnendal oktoobril, kui gei parade korraldati ja Geeno, Genoas toimunud jalgpallimatšil tuli see Serbia vägivald välja vägivalda võib tunnetada ka poliitilistes sõnumites ja see on Miloševitši režiimi üks kõige kurvemaid tagajärgi. selline vägivald tuleb keelustada, me ei saa seda lubada, demokraatlik riik peab sellega toime tulema ja äh, samuti on kahetsusväärne Serbia kiriku käitumine. Need on kaasaegse Serbia dilemmad, aga ma loodan, et Serbia suudab oma äh, mineviku taagast vabaneda suur tänu. härra Atkins, palun. ma ei pea üle kordama kõike seda, mida siin on juba tüdimuseni räägitud, väga tähtis on koostöö, Haagi koostöö kohtuga ning samuti tuleb ka Kosovo küsimuses edasi minna. raportis on palju head tahet ja tahaksin ka tänada härra Schöpflinit, kes võttis väga hästi kokku kõik probleemid, korruptsiooni, äh, salapolitsei küsimuse siinhulgas ja ma loodan, et niisugune raport tuleb nii kiiresti kui võimalik rapor-, äh, vastu võtta. tänan! suur tänu, kolleeg Munis! suur tänu! tegemist on väga tasakaalustatud raportiga, arvestades assotsieerumis- ja stabilisatsioonilepingu ratifitseerimisprotsessi. toodi välja ka vajadus rahvusvahelise Haagi kohtuga koostööd teha. ka Srebrenitsast on räägitud, Gay Pride'ist on räägitud. kõik olulised punktid on siin arvesse võetud ja tegemist on hea tekstiga aga samas liikmesriigid ei ole sugugi ühel meelel Kosovo küsimuses. seetõttu oleks vaja Euroopa ühist lähenemist äh, välja töötada. ja ma tahaksin näha ka seda resolutsiooni ettepanekus samuti tuleks täiendada resolutsiooni nõukogu järeldustega esmaspäevast. see ikkagi väljendab sammu, mis toob Serbia Euroopa Liidu lähemale. kolleegid Peeterle ja Kornelissen, palun. aitäh, härra esimees. sooviksin härra Katsinile tunnustust avaldada hea realistliku raporti eest. Te olete kõik need elemendid välja toonud, mis viitavad edasiminekule ja mul on hea meel, et meie viimasest arutelust saadik on teatud eda-, edasiminek toimunud Serbia integratsiooni osas Euroopa Liiduga ning Serbia äh, on saanud Euroopa Liidu kandidaatriigiks. nagu kõik teised kandidaatriigid, peab ka Serbia tegema kõik ise, et tagada oma liikmelisust tulevikus. ma usun, et Serbia poliitikud on valmis selleks ja kõik, kes siin täna heanaaberlikke suhteid äh, rõhutasid, peavad suhteid Serbiaga väga oluliseks ja nüüd proua Kornelissen. lisaks sellele, mida rääkis proua Pantner, tahaksin veel kaks punkti välja tuua. kõigepealt mul on väga hea meel, et te rääkisite ka Gay Pride'ist oma raportis. olin ise kohal, marssisin seal osalejatega ja selge oli see, et äh, osalejate ohutus ja turvalisus oli politsei jaoks kõige tähtsam küsimus, nad tegid kõik omalt poolt, mis nad suutsid, aga ikkagi äh, ja, ja ükski demonstratsioonil osaleja tegelikult kannatada ei saanud, tuleb nüüd vahet teha selle vägivalla vahel, mis, mida suudeti ära hoida demonstratsiooni ajal ja mis leidis aset hiljem samal päeval. kõik need et mässud näitavad, et, et Serbia valitsusel on veel palju ära teha selleks, et huligaane ohjata. teine oluline punkt on koostöö rahvusvahelise sõjakohtuga. see on seotud eelmise esmaspäeva otsusega või nõukogu esmaspäeval vastu võetud otsusega ja tõesti on oluline, et sõjakurjategijad kinni peetaks, sest see tagab stabiilsuse kogu regioonis nõukogu otsuses toonitati, et täielik koostöö kohtuga on eeltingimuseks suhete arendamisele ja samuti on rõhutatud seal ka, et Euroopa Liit on valmis abi osutama selles osas äh, Serbiale. minu meelest võiks sellist abi palju aktiivsemalt osutada. Äh, Belgradis aga ka Hollandi parlamendis on räägitud äh, nii-öelda mm, abifondist selleks, et aidata kaasa põgenenud sõjakurjategijate tabamisele, mida on tehtud äh, koostöös kohtuga juba viimastel aastatel, aga meil lihtsalt ei ole palju aega enam jäänud. Äh, ja miks mitte kutsuda kohtust kedagi siia eh, kõnelema eh, ja kuulata ära ka Serbia, et teada saada, millist abi võiks Serbiale selles osas anda. suur tänu. ja nüüd ma annaksin sõna üle komisjonile. kõigepealt ma olen nõus raportööriga üheteistkümnes november keskpäev on muudatusettepanekute ta-, äh, esitamise tähtaeg. suur tänu! minagi tänan väga hea ettepaneku eest, raportöör Katsenit. me oleme rahul nõukogu järeldustega, mis võeti vastu eelmisel esmaspäeval ja peab ütlema, et ja volinik Fülle ka ütles, et tegemist on positiivse arenguga mitte ainult Serbia jaoks, vaid kogu regiooni stabiilsuse jaoks. nüüd äh, sõjakohtu küsimustes ja arvestades volinik Fülle sõnavõttu, ei, meil ei ole mingisugust kahemõttelist lähenemist, koostöö on äärmiselt vajalik, aga ma ei taha siiski öelda, et äh, täielik koostöö koostöö võrdub kahe sõjakurjategija kinnipidamisega. see on minu meelest liiga kitsas, kitsas lähenemine nendele tingimus, tingimustele, sest isegi kui need kaks kurjategijat on kinni võetud, tuleb täielikku koostööd kohtuga jätkata, et kõik olulised dokumendid oleks üle antud. Serbia eh, valitsus on seda mõistnud, et see, see on, ehm, see on oluline Eh, tulemuste saam-, saavutamiseks, see koostöö. me tervitame ka poliitilist otsust eh, määrata ametis, uuesti ametisse nii eh, prokurörid kui ka kohtunikud. me teame, et siiski protsessid pole läbipaistvad siiani olnud, nad võivad olla politiseeritud, nii nagu ka härra Katsin välja tõi, aga eh, see küsimus artiklis kaksteist, mis puudutab tühje mandaate, siis eh, minu meelest on see täielikult ebademokraatlik süsteem. ja võib-olla, kui me nüüd millelegi tähelepanu lükkaksime eh,, eh, eh tähelepanu mm, viiksime siis just sellele, et, et küsimus ei ole piisavalt jõuliselt tõstatatud me tahaksime ka seda öelda, et vaatamata SEFTA kokkuleppele on Serbia blokeerinud Kosovo eksporti vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile kaksteist nelikümmend neli tuleb ka see probleem välja tuua. ja nüüd mustlasküsimus ja punkt kaheksateist. Äh, on muidugi teretulnud selles raportis, aga tähtis on tagada see, et kõik roomid saavad äh, isikut tõendavad dokumendid, siiani see nii veel ei ole. punkt kakskümmend neli, väljasaatmislepingud. Horvaatiaga seotud leping meie arvates ei kata sõjakurjategijaid kuigi see leping pole veel sõlmitud, aga ma ütlen, et see ei puuduta sõjakuritegevusi, kurjategijaid ja seda tuleb veel arutada. nüüd need punktid, mis ma siin välja toon, need on lihtsalt väikesed täpsustused ja ma võin neid esitada ka härra Katsinile, siin, siin on võib-olla sõnastust vaja mõnes kohas muuta suur tänu. ja härra Katsini kokkuvõtted, palun. suur tänu selle sõnavõttude eest, soovituste eest, meeldetuletuste eest ja muudatusettepanekutele tähelepanu juhtimise eest. muudatusettepanekud aitavad meil saavutada kõikehõlmava resolutsiooni Serbia teemadel. kõigepealt vastaksin härra Chaplini kommentaarile mis puudutas salateenistust Serbias. mina isik- ja selle kasvu, mina isiklikult ei ole äh, nõus sellega, et salateenistus kasvab või suureneb. Äh, äh, vastupidi, eelmisel, paar nädalat tagasi kohtusid välisminister, peaminister ja kohal oli ka PIA endine direktor, kelle kes äh, Mladici, äh, äh, tema nimi oli härra Tadic, nõndanimetatud härra Karaditš tekkis pärast seda, nii et põhimõtteliselt salateenistus teadis sellistest arengutest ja ühelt poolt salateenistuse roll väheneb, aga samal ajal Äh, liiguvad sellised jutud äh, ja peaprokurör Vuktšovitš samal ajal süüdistas seda isikut, kes vastutas äh, Mladitši kinnivõtmise ja vahistamise ebaõnnestunud kapsete eest kahe tuhande kuuendal aastal, kahe tuhande kaheksandal aastal. mis puudutab proua Kapa kommentaare siis jah, igal juhul muudatusettepanekuid esitatakse, mm, tähtaeg äh, võib olla, seda võib pikendada äh, vähemalt ühe päeva või võrra, kui on vaja. aga raport on kättesaadav kaheksandal novembril, nii nagu ma ütlesin, komisjoni raport on nii, et päev või kaks, aga igal juhul lõppkokkuvõttes ratifitseerimise protsess on juba töös ja ma arvan, et ma pean esitama suulised muudatusettepanekuid, enne kui me täiskogul selle vastu võtame, sellepärast et asjad arenevad. aga kõik edusammud on loomulikult teretulnud. proua Brandneri kommentaarid. paralleelsete struktuuride lammutamine Kosovos äh, mina vastutan Serbia eest, ma ei vastuta Kosovo eest ja Bosnia-Hertsegoviina eest, aga kui te leiate, et on vaja sellekohaseid muudatusettepanekuid esitada, siis esitage, me räägime varuraportööridega, vaatame, kas me saame jõuda kokkuleppele kompromissmuudatusettepanekute näol selleks, et ei kaasneks meie väljendustega poliitilist kahju, oluline ei ole meie jaoks see, mida me ütleme, aga meie, oluline on see, kuidas Serbias meie sõnumit mõistetakse, nii et me peame oma sõnastuses olema äh, vägagi äh, valivad. härra Kukan, härra Danžan ja mina ise äh, püüdsime koos Serbias oma sõnumeid edastada ja loodetavasti sellele järgnenud positiivsed reaktsioonid, vastused ka tulevikus. aga tahaksin lisada veel järgmist. kõigepealt ma ei rääkinud midagi ombudsmanist, aga ombudsmani institutsioon on Serbias väga oluline ja esitan ise omalt poolt mõned muudatusettepanekud, et see, seda arengut Serbias toetada. ombudsmanil on kõigis kolmes ähm, ringkonnas juba avatud oma kontorid, et ombudsmani poole pöördumise protsess oleks kiirem ja lihtsam ja tahtsin mainida ka seda, et iga kord, kui ma käin Belgias, siis püüan veenda parlamendiliikmeid Serbia Rahvusassambleel, et nad tuleksid ja esineksid siin, ma palusin äh, spii-, proua spiikeril meile külla tulla, kuid äh, meie president Buzeki äh, büroo ei ole veel positiivselt vastanud sellele ja ma paluksin äh, ja pöördusin härra Puusaki ja tema kabineti poole, paludes äh, tal suhtuda positiivselt, mitte ainult äh, rahvus, äh, Serbia Rahvusassambleesse ja selle siis spiik-, spiikerisse, vaid ka kõigi teiste Euroopa Liidu kandidaatide, parlamentide ja nende esindajate suhtes ja suur tänu teile kõigile, veel kord ootan juba rõõmuga meie järgnevat äh, koostööd äh, ja huviga teie muudatusettepanekuid, mille esitate järgmisel nädalal. suur tänu, kolleeg äh, Katšas, Katšin ja, ja nüüd läheme edasi arvamusprojekti juurde, institutsioonide vaheline kokkulepe eelarvealase koostöö kohta ja lähtuvalt Lissaboni leppest peame me institutsioonide vahelist kokkuleppest eelarvealase koostöö kohta uuendama ja siin on põhiline, põhiliseks punktiks praegusel hetkel kaitse- ja julgeolekupoliitiline, välis- ja julgeolekupoliitika rahastamine ja USA leppes on ka teisi tehnilisi, mitte tehnilisi muudatusi, mida tuleb nüüd üle vaadata ja me peaksime vaatama need muudatusettepanekud läbi mõned neist on seotud proua Ashtoni poliitilise vastutusega, aga nüüd annaksin sõna arvamuse koostajale, proua Muunitsile ja kes tutvustab meile kompromissettepanekuid. suur tänu, nagu te ütlesite, siis praegune kokkulepe kehtib kahe tuhande kuuendal, kuuendast aastast ja nüüd Lissaboni leppega on see muutunud aegunuks, iseäranis artikkel kolmkümmend kuus, mis loob kõrgele esindajale kohustuse konsulteerida Euroopa Parlamendiga korrapäraselt äh, välis- ja julgeolekupoliiti põhiaspektide küsimustes. aga see kokkuleppe kohandamine ja Euroopa Komisjoni tehtud ettepanek äh, kohandamiseks äh, sisaldas mõningaid poliitilisi kaalutlusi ja peamiselt siiski tehnilisi küsimusi seoses välispoliitikaga. oma algses arvamuses esitasin muudatusettepanekute kujul mitmeid ettepanekuid, kus tõin välja vajaduse suurema läbipaistvuse järgi ja ka kommenteerisin ka poliitilist külge ühise välisjulgeolekupoliiti osas, välisteenistuse mandaadi osas ja rõhutasin, et konsulteerimine peaks toimuma enne otsuste langetamist, mitte pärast otsuste langetamist missioonide puhul, missioonide järelevalve puhul. rõhutasime konsulteerimise vajadust siis, kui see vajadus tekib, välja arvatud iga-aastased kohtumised, mis peaksid toimuma niikuinii. palusime ka po poliitika ja julgeolekukomisjonil esita meile enne kohtumisi vaja, kõik vajalik informatsioon ja komisjon peaks kaasama ka meie raportööre ja fraktsioonide ja eelarvekomisjoni asjakohaseid äh, esindajad, et me oleksime piisavalt esindatud äh, ja palusime, et ÜJKP äh, kulud oleksid liigitatud ja nõudsime maksimaalselt võimalikku informatsiooni selleks, et oma eelarve kontrolli funktsiooni ÜJKP küsimustes ellu viia. oleme ka täiendanud tegevuste nimekirja, mida tuleks konkreetselt välja tuua äh, eelarves. ja oleme loonud võimaluse seda käsitleti institutsioonide vahendi, institutsioonide vahelises leppes ja käsitleda ka mitte konkreetselt välja toodud tegevusi. ja lisaks oma muudatusettepanekutele on ka meie komisjoni liikmed esitanud veel viisteist muudatusettepanekut. ning variraportööridega oleme valmistanud ette neli kompromissi, mis meie meelest hõlmavad kõiki esitatud muudatusettepanekuid kompromiss number üks viitab administratiivsete ja operatiivkulude eristamist, kompromiss kaks viitab eelarveridadele, mis peaksid olema konkreetselt välja toodud eh, eel, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika eelarve peatükis, kompromiss kolm käsitleb julgeoleku ja poliitilise komisjoni loomist. see komisjon loodetavasti on nii laiapõhjaline ja nii läbipaistev kui vähegi võimalik, jäädes samas ka tõhusaks. mitte kõik parlamendiliikmed ei saa selles komisjonis osaleda loomulikult, kuid loomulikult asjakohaste komisjonide asjakohased liikmed ja fraktsioonid peaksid olema esindajad, sellepärast et muidu välisjulgeolekupoliitika puhul jääksid mõned fraktsioonid välja. ja neljandaks, neljas kompromiss käsitleb komisjoni nõudeid, nõuet informeerida meie komisjoni. seejuures ja hõlmab seejuures ka sise- ja välis- auditit missioonide puhul ja loodame, et äh, kompromissid äh, ka muudatusettepanekute esitajate arvates ja fraktsioonide arvates äh, hõlmavad kõikide ettepanekuid ja loodan, et teen, koostan hääletusnimekirja, millega kõik on rahul. suur tänu, härra Baltieri! E eh. suur tänu, härra esimees! tahaksin tänada Maria Munichit, Munitsit selle arvamuse eest. ja tegemist on, nii et tahaksin rõhutada kahte omavahel seotud asjaolu. kõigepealt äh, eelarve muutus äh, ÜJKP-ga seoses ei ole ainult tehniline küsimus, vaid äh, suur poliitiline muutus ja selle muutusega on parlamendi roll suurem seoses Euroopa tegevuse välisdimensiooniga. ja otsustusprotsessis on väga palju valitsustevahelist äh, tööd, äh, elemente, aga eelarve on ühenduse eelarve ja eranditest peaks nüüd äh, järk-järgult kujunema äh, täielik kaasotsustamisprotsess ja parlament peab äh, ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika puhul suutma oma järelevalve ja kontrolli rolli rakendada. see on väga, praegu on väga oluline ajahetk ja on seotud ka finantsmäärusega, mis on finants, määrus võtab arvesse ka meie seisukohti ja nõukogu oli sellega nõus lõpuks. nii et vähemalt peamiste, kõige olulisemate missioonide puhul tuleks äh, missioonidele anda oma eelarverida. ja teine teema Äh, konsulteerimiskohtumised, äh, ühised konsulteerimiskohtumised, äh, mille roll on nüüd suurem, siin ei arutleta mitte ainult tehnilisi eelarvelisi küsimusi, vaid ka poliitilisi küsimusi. praegusel hetkel kaasatakse eelarvekomisjoni, mina olen ÜJKP eelarvega seotud, aga ahveti roll on väiksem, aga selline struktuur nüüd muutub nüüd osaleme foorumil, kus eelarve ja poliitika käivad käsikäes. suur tänu. Raubo Randner, palun. roheliste variraportöörina. kõigepealt tahaksime õnnitleda raportööri ja tänada teda suurepärase raporti koostamise eest ja koostöö eest, ma arvan, et meil on kõikides küsimustes äh, üksmeel, mis on üsna suur saavutus, meie arvates on tegemist on olulise arvamusega ja ka parlamendi seisukohast olulise äh, arenguga, nagu härra Gualteri juba ütles, äh, see paneb paika parlamendi rolli ja ja defineerib seda, mida me oma kojas ka eelarve küsimustes ja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas saame teha ja millised on meie pädevused. ja äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika eelarveprotsessi äh, normaliseerimine, nii nagu teiste äh, poliitikate puhul on hädavajalik, nii et meie roll oleks samasugune nagu teiste parlamendi eelarvete puhul ja loomulikult eraldi parlamendi, eraldi eelarvereade Äh, ÜJKP missioonide puhul, samuti ka eriesindajate puhul me leiame, et see võimaldab meile reageerida ja kontrollida missioone märkimisväärselt paremini. ja leian, et loodetavasti toimub parem konsulteerimine parlamendiga ja meile meeldiks, kui tulevikus oleks ka iga-aastane rahu öö, äh, ehitamise rahuloomise strateegia, kus oleks äh, rahutegevuse äh, põhieesmärgid ja rahalised vahendid ja instrumendid äh, välja toodud. väga huvitav oleks, kui oleks selline temaatiline raport, mis hõlmaks erinevaid finantsinstrumente. see loodetavasti muudab poliitika selles valdkonnas tõhusamaks. suur tänu! ja lõpetuseks anname sõna kolleeg Lösingile kes esindab kuuet. suur tänu, ka mina teen lühidalt. minu fraktsioon ja ka mina ise oleme väga tänulikud teile nende muudatuste eest, millega olete sisse viinud institutsioonide vahelisse kokkuleppesse, muuta seda tähtsama, läbipaistvamaks, andes parlamendile jär, suurema järelevalve rolli ja me oleme sellest väga tänulikud äh, ja meile meeldivad ka suurem osa muudatusettepanekuid, aga mis puudutab äh, rahastamisressursse, siis äh, siin me jääme eriarvamusele. ja jääme täielikule eriarvamusele, mis kajastub ka muudatusettepanekutes, mille oleme esitanud. meie arvates puudub sõjaliseks sekkumiseks äh, legitiimsus, rahalised, ei tohiks rahalisi ressursse loopida katastroofiolukorda sattunud inimesed sõjaliseks kaitseks. sellisele lähenemisele oleme küll täielikult vastu. suur tänu, ma vabandan, härra Salafranca, teie jäite mul kahe silma vahele. suur tänu esimees, kuna tegemist on arvamusega ja eelarvekomisjon püüab nüüd selgelt paika panna ro parlamendi rolli, et parlamendiga arvestatakse, konsulteeritakse ühise äh, välis- ja julgeolepoliitika osas ja eelarvestamisprotsessis tervikuna, kuid siiski ma tahaksin küsida mõningaid täpsustavaid küsimusi Äh, kas on võimalik laiendada praegu eksisteerivat äh, formaati äh, selle finantsperspektiivi raames, mis on kuueaastane ajaperiood. kuidas paremini ära kasutada kasutamata jäänud eraldised eelarveaasta jooksul? Need võib üle kanda järgmisesse finantsaastasse, kui nad jäävad kasutamata. kuid ma kardan, kas komisjoni esindajad täna kohal on? Äh, kas on võimalik neid äh, kasutamata vahendeid äh, kuue aasta peale edasi kanda? see võib-olla raskendaks veelgi eelarve tehnilist äh, juhtimist, mis on niigi keeruline ja mõjutaks ka eelarve heakskiitmist, eelarve teadmise, äh, täitmise heakskiitmist. mida komisjon sellest arvab, kas see on tehniliselt teostatav? ja meie teine ettepanek seostub sellega, mida ütles raportöör. Äh, enne kui eelarveridade kasutamise juurde minnakse, peaks kõrge esindaja arvestama ka Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioone. Äh, see on suurepärane mõte, see tagab suurema efektiivsuse ja meie äh, sõnad äh, tõlgendatakse tegudeks ja selles osas toetan ka raportööri kompromissettepanekuid. ja ma tahaksin näha neid kompromissettepanekuid enne, kui ma koostan oma fraktsiooni hääletusnimekirja raportöör, palun. vabandust, aga komisjon soovib sõna võtta. Eh, suur tänu. suur tänu proua raportöörile ettepaneku eest, mille eesmärk oli tugevdada dialoogi Euroopa Parlamendiga selleks, et ühist julgeoleku- ja välispoliitikat äh, finantseerida äh, loomulikult, kui me räägime institutsioonide vahelisest lepingust, siis see puudutab kolme institutsiooni, komisjon, nõukogu ja parlament, seega eh, need ettepanekud, mis raportöör on teinud, vajavad kolmepoolset lähenemist. praegune olukord on erinev, arvestades eh, siis seda, et ehm, kõrged välispoliitika esindajad toetab veel välisteenistus ja kõik need lepingud peavad arvestama kõiki osapooli. seda tuleks arvestada ka konsultatsioonide korraldamisel. kõrge esindaja soov kaasa rääkida aktiivselt institutsioonide vahelises dialoogis on tähtis, aga samuti on kõrge e-, esindaja samuti soovinud ÜVJP eelarvet palju läbipaistvamaks muutma, muut-, muuta eriti mm, suurte missioonide puhul. Euroopa Komisjon toetab palju sidusamat struktuuri, mis ühest küljest eeldab suuremat läbipaistvus taga, teisest küljest võimaldab säilitada ka ÜVJP eelarve paindlikkuse. raportööri välja pakutud struktuur on äh, hea, tagades just suurte missioonide äh, eelarve läbipaistvuse ja need moodustavadki eelarvest olulise osa ja lõpuks ähm, räägiksin veel eksante konsultatsioonidest mis äh, vajab täie, äh, täiendavat paindlikkust eelarve täitmisel. nüüd aruandlus, kvartaalne aruandlus, see peaks minu meelest alles jääma. minu meelest kaksteist raportit oleks liiga palju selles valdkonnas ning äh, peab ütlema veel, et need raportid jäävad institutsioonide sisesteks raportiteks me oleme samuti valmis haldus- ja tegevuskulude üle konsulteerima, sest ÜVJP jääb kategooria neli alla ning selle järgi tegelikult finantseeritakse ainult tegevuskulusid. suur tänu! Menti? suur tänu! kas raportööril on kommentaare? jah, tänan esimees, ma tänan kõiki sõnavõtjaid komisjon ei ole nõus ühe muudatusettepanekuga, mis peaks suurendama parlamendi kaasatust ja läbipaistvust äh, ning teabe saamist komisjonilt äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. kahju, sest äh, üks põhjuseid institutsioonivahelise kokkuleppe muutmiseks oli soov kooskõla viia Lissaboni lepingu sätetega ning Lissaboni lepingu parlamendile antud täiendava rolliga ja see eksante konsulteerimine eh, äh, tähendab seda, et me soovime olema teavitatud nendest otsustest, mida komisjon kavatseb vastu võtta, kuid igal juhul me peame seda hääletama ja esitama selle ka eelarvekomisjonile, kes on juhtivkomisjon. samuti on kahetsusväärne, et, et kompromissettepanekud ei ole veel eh, liikmetele välja jagatud võib-olla oleks pidanud seda tegema ja see oleks võib-olla lihtsustanud ka arutelu et arutelu oleks sama sujuv nagu Strasbourgis oli. kasutamata vahendite kasutamine N pluss kaks reegel äh, mitmeaastaste programmide puhul kui me vaatame eh, nende rahaliste vahendite kasutamist varem ja paindlikkuse instrumendi vastuvõtmisprotsessi, siis kõikidel nendel põhjustel ma eh, pidasin vajalikuks institutsioonivahelise lepingu reformimist. Äh, kui teatud aasta lõpuks ähm, jäävad teatud vahendid kasutamata üle, siis komisjon äh, soovib N pluss kahe reegli kasutamist, aga võib-olla me peaksime need äh, nii-öelda agregeerima, koondama ja kasutama need paindlikkuse instrumendina mitmeaastase finantsraamistiku piires terve perioodi jooksul ja see oli ka põhjus, miks ma need ettepanekud tegin. suur tänu, härra Salafranco soovib täpsustada tänan, proua Munias. ma mõistan igati äh, muudatusettepaneku eesmärke, komisjon on see N pluss kahe reegli ettepanek äh, kasutamata signeeringute kohta, kuid ma sooviksin, härra esimees, ja ma sõnastasin selle ka oma küsimuses äh, nii komisjonile kui raportööril. kuna komisjonile anti võimalus sõna võtta ja öelda, millised muudatusettepanekud ei ole neile vastuvõetavad. ma saan aru, et komisjon nõustub muudatusettepanekuga number üks. seega mu küsimus on. Äh, kui me räägime eelarvestamise võõdetest, kas kuue aasta jooksul võib tekkida raskusi äh, assigneeringute heakskiitmisel, kasutades erinevaid mehhanisme, komisjon Äh, vastas mu küsimusele, äh, kui täpselt ei selgitanud, millised muudatusettepanekud ei ole vastuvõetavad. ma oletan, et aktsepteerib esimest muudatusettepanekut. komisjon, kas te soovite täpsustada? Euh, ma ei mõistnud, et tegemist oli muudatusettepanekuga üks ja selle tõttu me ei võtnud ka sõna eelarvekomisjoni kolleeg, vabandust, eel, eel, eelarvevolinik äh, Levandovski nõudis äh, paindlikkusinstrumenti ja äh, samas nõutakse palju suuremaid summasid kriisi ohjamiseks. teatud tingimusi tuleb siiski nende vahendite mobiliseerimisel täita, seda eh, ja eh, nimelt me peame ka ikkagi aastaplaani koostama, sest eh, ja, ja teatud piirmäära rubriigis ei tohi ületada. muidugi, kui me näeme aastaks ette kuussada miljonit ette, siis me teame, et praegu on tegemist siiski sellise ajajärguga, kus on vaja väga suurt paindlikkust erinevate rubriikide vahel üles näidata praeguses finantsraamistikus. see küsimus, kas rubriigi neli vahendeid saab ka mujal kasutada, see hõlmab tegelikult piirmäärade rubriikide küsimust üldisemalt ja seetõttu ma ei tahaks siin ko-, komisjoni nimel küll neid seisukohti äh, väljendada selle muudatusettepaneku kohta, ma arvan, et seda võiks pigem kolmepoolsetel kohtumistel edasi arutada. ja kui te lubate, et tuleks, tulen eksante kontrolli juurde, ma räägin ainult siin eelarve, eelarvet puudutavat, puudutavatest ülekannetest finantsmäärus võimaldab komisjonil arveid või ülekandeid teha ka ühe peatüki raames, aga poliitiliselt äh, võib see meile probleeme tekitada, sellepärast et et tegelikult me peame vahel väga kiirelt reageerima, raha ümber tõstma selleks, et vastata teatud olukordadele, isegi kriisiolukordadele mõnikord ja just seetõttu soovib Euroopa Komisjon suuremat paindlikkust, mida ka finantsmääruses on nõutud. suur tänu! Beh, non c'è altro. Passiamo all'ultimo punto kas keegi veel soovib sõna? kui mitte, siis me jõuame päevakorra viimase punktini, milleks on Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime loomine ja raportöör on proua Weber. Äh, raport avaldati viiendal oktoobril ja selle ajavahemikus on kakskümmend neli muudatusettepanekut esitatud komisjoni esimeeste konverentsil leiti, et ei ole võimalik meie komisjoni eh, kodukorrareegli viiekümne alla tuua. ja seetõttu väliskomisjoni juhatus saatis härra Leinerile, kes on komisjoni esimeeste konverentsi esimees äh,, selle kohta, et meie võiksime omalt poolt arvamuse koostada. enne kui ma annan sõnajärjele proua Weberile, siis hääletus toimub kahekümne kaheksandal vastavalt meie päevakorrale. raportöör, palun. suur tänu, et te teavitasite meid ka äh, arutelude käigust, mis toimus äh, Ahveti ja Deve koostöö alal ja selle selge mainimise eest, et mis nüüd toimub, ei mõjuta nende komisjonide võimekust eh, käsitleda komisjoni teatist. rääkides nendest arvamustest, mille me koostame Devele, siis äh, mul ei ole eriti palju lisada sellele, mida ma ütlesin esimeste arvamuste vahetuse käigus. ma tahan mainida, et Arengukomisjonis ja seal koostatud raporti projektis oli üks aspekt, mis on meie jaoks oluline. Deve soovib, et üks volinik tegeleks äh, kirjakeerimisrühmadega äh, kriisiolukorras, mainimata täpselt, keda nad mõtlevad ja ma arvan, et see on meie ülesanne jutumärkides äh, väliskomisjonina teha selgeks, et see peab olema Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja, kellel on pädevus selle küsimusega tegeleda. ja selles osas ma tahan öelda, äh, härra Danjani muudatusettepanek räägib äh, kõrgele esindajale vastava mandaadi andmisest moodustada äh, kriisijuhtimiskeskus, kui tekib vajadus kiiresti reageerida ma isiklikult ja minu fraktsioon pooldab seda ideed ja ma soovitan ka teil selle muudatusettepaneku poolt hääletada. Äh, teine sihuke äh, äh, tundlik küsimus selles arvamuses on tsiviilvõimete ja sõjalise võimekuse vaheline vahekord. ma püüdsin läheneda asjale realistlikult ja kooskõlas sellega, mis juba Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel tasemel on loodud. ma selgelt räägin sellest, et ähm, sõjalise võimekuse kasutamine peab olema viimane vahend, teinekord see viimane tähendab esimest võimalikku vahendit, sest see on tänapäeva maailm, milles me elame, kuid äh, olgem nüüd ausad me räägime Oslo suunistest, tsiviil- ja sõjalise kaitse äh, võimekuse kasutamisel katastroofide puhul. Need suunised on kokku lepitud Euroopa Liidu tasandil ja need on heaks kiitnud ka Euroopa konsensus humanitaarabi valdkonnas. me räägime väga selgetest äh, reeglitest, mis on kehtestatud sõjalise võimekuse kasutamisele. ja selles mõttes ma ei saa heaks kiita äh, muudatusettepanekuid, mida oli mitu, mille esitasid nagu ähm, vasakpoolsemad jõud, sest tegemist on ideoloogiliselt tähtsa küsimusega. ma nõuan, et me suhtuksime asjasse realistlikult ja tagaksime kõige Äh, võimekama kiirreageerimisüksuse, see ei tähenda ainult äh, sõjaväe saatmist kriisikoldesse, kuid see tähendab ka sidevahendeid, äh, ähm, struktuure ja ma loodan, et teie komisjon toetab neid ettepanekuid. sellega ma lõpetan, kui on veel küsimusi, siis ma võin nende juurde tagasi pöörduda. suur tänu, härra Donžan. suur tänu kõigepealt suur tänu kolleeg Renate Veberile, kes on ära teinud väga head töö, koostanud arvamuse, mis minu arvates on väga realistlik, nii nagu siin ka öeldi. me peame tegelikult äh, opereerima teatud raamistikus, arvestama äh, seda, et äh, sõjalise aspekti jaoks on Oslo raamistik juba olemas ja nüüd Tehleri raporti puhul ka juba toodi välja need pidevad kahtlused, mis on seotud juriidilise alusega ja kahtlusega, et me tahame kuidagi ennast re-, äh, hambuni relvastuda tegelikult. sõjaliste vahendite kasutamine on ikkagi äärmine äh, lahendus, näiteks katastroofi puhul võib ära kasutada äh, sõjalist võimekust ka näiteks just transporti, toon välja transpordi aspekti sellepärast, et arvestades õhutransporti, siis äh, Euroopa Liidul kahjuks on ikka veel liiga suur sõltuvus õhutranspordi vallas sõjalisest võimekusest. loodan, et see areneb, aga mina nõustun täielikult sellega, mida, mil-, millest on rääkinud kolleeg Veeber. ja nüüd aseesimees Pasku, palun um,. I, I Also, you know, want to congratulate. ka mina sooviksin õnnitleda raportööri ja tahaksin avaldada toetust ka härra Danjanile ja ka raportöörile öelda, et on paratamatu taolistes olukordades teinekord ka sõjalist jõudu kasutada. ja põhjus, miks me seda teeme, peitub selles, et need on olemas nad on paigas ja kui keegi teine ei kasuta, siis meie peaksime kasutama, kuid ideaalolukorras me peaksime jõudma sellisesse olukorda, kus me peaksime eh, tsiviil- ja sõjalise võimekuse omavahel integreerima ja jätma selle sõjalise võimekuse spektri kaugemasse otsa, kuid samas küsimus eh, taandub ka kuludele. miks ma peaksin tsiviil- poole peal dubleerima seda, mis on juba kuskil olemas. ja lähtuma sellest, et seda nõuavad niimoodi vormis isikud. ja sellisel viisil äh, kaitsejõud, armeelased saavad võib-olla mõjuvõimsema positsiooni teatud riikide probleemide lahendamisel ja see ei tohiks niimoodi olla, selleks on olemas teised mehhanismid, mis annavad, aitavad ohjata selliseid olukordi. proua Brandner ja seejärel proua Lösing. tänan selle hea töö eest ja ma tahaksin rõhutada kolme aspekti, mis on meie jaoks oluline. ühte asja me rääkisime äh, Äh, reageerimine hädaolukordades, katastroofide korras ja nagu härra Danjan ütles, siis sõjalise jõu kasutamine peaks olema viimane abinõu. ja see on oluline. ja ma tahan rõhutada ka, et me peame vahet tegema kriisi ohjamise ja katastroofidele reageerimise vahel. me ei tohi neid omavahel segada, need võivad teatud olukordades kattuda, kuid mitte alati ja sellega ma toetaksin muud-, suulist muudatusettepanekut number kakskümmend kaks, mis oleks järgmine disaster response and the future EU civil protection force, etc. Um, so that we clearly say that, that ja sellega me selgelt ütleme, et see puudutab konkreetselt äh, reageerimist katastroofidele muudatusettepanekus kakskümmend kaks, kui võimalik, et tuua selgus sellesse muudatusettepanekusse. minu arust on see oluline, sest selles osas me räägime äh, reageerimist katastroofidele ja mitte kriisi ohjamises. institutsionaalsed küsimused on ammuti oluline, äh, milline on, on proua Ashtoni, milline on välisteenistuse, milline on komisjoni roll, milline on arengukomisjoni roll. ja ma arvan, et humanitaarabi peaks jääma komisjoni pädevusse kuid me peame tagama parema kooskõlastuse välisteenistusega. kui see kooskõlastus tegevuses puudub, äh, siis olukord muutub veelgi halvemaks, kui ta praegu on ma tahaksin teha suulise muudatusettepaneku muudatusele number kolm, mis oleks järgmine. ja ka selles osas me peame katastroofide kriisi vahel tegema. EU disaster response decisions, especially civil protection and humanitarian aid, should be in the single responsibility of the EU Commissioner for International Cooperation, Humanitarian and Crisis Response, while ensuring coordination with the civilian crisis mechanisms in the External Action Service to propose that it... Äh, ma pakuksin selle välja kui kompromissi äh, härra Danjani, madam proua Lösingu muudatusettepanekule, see, me vajame mehhanismi, mis need kaks poolt omavahel ühendavad, et humanitaarabi osutamine jääks neutraalseks tegevuseks ja see on oluline meie äh, tegevuse raamistikus. kolmandaks ma tahaksin rõhutada ÜRO rolli kui kooskõlastaja rolli me ei peaks ÜRO-lt juhtrolli ära võtma, me ei peaks eh, dubleerima seda, me peaksime Euroopa Liidu poolt eh, lisandväärtust looma, eh, kuid jätkuvalt panustama ÜRO tegevusse. ja ma ootan huviga järgnevaid arutelusid, komisjoni ettepanek, mida meile kuulsime ja me korraldame fraktsiooni poolt ka vastava kuulamise Euroopa Parlamendis, kutsume sinna kuulamisele ka äh, humanitaarabi osutavatelt valitsusväliste organisatsioonid, esindajaid äh, ja ka volinik Georgionu ja ma kutsun teid üles osalema sellel kuulamisel. Leigo, kolleeg Lüüsing. proua Lüüsing. tänan esimees ja tänan proua Veberit nagu juba arutelude esimeses voorus, mina ja meie fraktsioon ei nõustu selle ettepanekuga, nii nagu see praegu on esitatud. ja kuna ma näen, et te olete tagasi lükanud meie fraktsiooni muudatusettepanekud, siis meie seisukoht ei muutu. kahjuks väliskomisjonis ja ka teistel juhtudel, kui mul on olnud võimalik avaldada meie fraktsiooni poolt kriitikat selle kohta, et on omavahel seotud sõjalised ja tsiviilvahendid hädaolukordades kasutamiseks. me oleme selle vastu. asi ei puutu ainult kulutõhususe aspekti. kui vahendeid napib, kui pole vajalikku infrastruktuuri, siis see tähendab, et on olnud vähe poliitilist tahet nende loomiseks äh, ja mm, eelarveliste otsuste tegemiseks äh, et tagada piisavad vahendid Äh, tsiviilelanikkonna kaitsmiseks äh, hädaolukordades. sageli napib lennukeid ja muid sõidukeid ja need vahendid on endi, endiselt koondunud sõjaväkke ja jätkuvalt. Äh, ja kui me midagi ette ei võta, siis see nii ka jääb. siin ei ole mingit loodusseadust, see on lihtsalt tekkinud olukord. ja meie nõuame, et ei Euroopa Liidu siseselt ega välisolu, äh, väljaspool Euroopa Liitu ei tule hädaolukorda lahendamiseks kasutada sõjalisi vahendeid. selleks meil on vaja tsiviilvahendeid, äh, tsiviilvahendeid, mida lahe, laadustada ja mida kasutada taolistes olukordades. ma tahaksin lisada ka omalt poolt kommentaari, kuna mul on kogemusi Äh, koostööprojektidest ja vastavatest sekkumisvahendite kasutamisest. ma jagan härra Danjani ja Pasku muret, et kuidas ratsionaalsemalt ära kasutada vahendeid, kulusid vähendada, arvestades praegust finantskriisi, äh, mis on mõjutanud meie liikmesriike ja teisi riike maailmas. sõjalised vahendid äh, sageli suudetakse kiiremini kasutusele võtta kui tsiviilvahendeid. Neid võib neutraalselt kasutada sõltuvalt vajaduselt, vajadusest ja mind ei, ei üllataks ega ma ei kohkuks ka tagasi, kui sõjalisi vahendeid ja mitte ainult vahendeid, vaid ka sõjaväelasi kasutatakse looduskatastroofide puhul. kui teil on kogemusi taolistest olukordadest tegutsemiseks siis teinekord selleks, et abi osutada kiiresti ja tulemuslikult, on vaja inimesi, personali, sõjaväelasi, kes tagavad korra ja ka hädaabitöötajate ohutuse. seetõttu ma ei näe mingit viga selles, kui me kasutame sõjalisi vahendeid või eh, sõjaväelasi selleks komisjoni, kas teil on ka mingeid tundeid tekkinud selle arvamuse suhtes? Yes, thank you very much, the commission jah, tänan. komisjon kõigepealt tahab tänada, et te olete pööranud sellele olulisele küsimusele suurt tähelepanu, nagu üks sõnavõtja juba ütles, komisjon alles eile eh, avalikustas oma teatise, eh, milles sisaldub terve rida poliitika ettepanekuid, kuidas edasi arendada Euroopa Liidu reageerimisvõimet katastroofidele ja eile tehti ettepanek, et voliniku Georgieva algatus on oluline, tema vastutab tsiviiltegevuse ja humanitaarabi eest komisjonis. selles teatises te leiate mitmeid ettepanekuid, mis langevad kokku Äh, teie raporti äh, suunitlusega ja teie komisjoni liikmete arvamustega. eriti need muudatusettepanekud, mida täna siin arutati, siis äh, nendega seoses komisjonil tekib kaks probleemi. kõigepealt lepingutes on juba väga hoolikalt paika pandud tasakaal komisjoni ja kõrge esindaja roll ja pädevusvaldkonnad. ma viitan siin muudatusettepanekule number kaks, mis meie arvates läheb liiga kaugele ühes suunas ainult ja ilmselt ei peegelda täpselt seda tasakaalu, mis on lepinguga paika pandud. artikkel sada üheksakümmend kuus ja kakssada neliteist Euroopa Liidu toimimise lepingust ütlevad selgelt, et humanitaarabi ja tsiviilelanikkonna kaitse mis on kaks olulisemat vahendit Euroopa Liidul suurematel katastroofide reageerimisele, kuuluvad komisjoni pädevusse. ja sellest äh, lähtudes ka meie tegutseme. Äh, meie poolt äh, eile avalikustatud teatises on muuseas ka ettepanek moodustada komisjoni sees hädaolukorda reageerimise üksus, mis oleks nagu teabe kogumise keskus ja ka äh, vastava äh, kriisi, äh, kriisidele reageerimise peadirektoraadis ja meie teatis teeb ettepaneku, et see kontaktpunkt peaks tihedat koostööd tegema muidugi Euroopa Liidu välisteenistusega ja on vaja tihedat kooskõlastust äh, komisjoni ja välisteenistuse vahel kõigis nendes küsimustes. kuid äh, humanitaarabi äh, kuulub päris kindlasti komisjoni pädevusse ja see peaks olema ka teie seisukohas peegeldatud. ma usun, et osaliselt on segadus tekitatud äh, terminoloogiast. me peaksime täpsemalt selgitama, kas selles ettepanekus räägitakse katastroofidele reageerimisest või kriisiohjest, see on kriitilise tähtsusega vahetegemine. me reageerime katastroofidele humanitaarabiga ja tsiviilkaitsemehhanismiga ja mõningatel konkreetsetel juhtudel on võib-olla äh, ka aktiviseerida, mobiliseerida meie kriisiohja vahendeid kuid me räägime üleujutustest, maavärinatest ja teistest looduskatastroofidest. kõigepealt me reageerime humanitaarabi ja kodanike kaitsevahenditega. ja muudatusettepanekus number kaks võib-olla oleks parem viidata kriisi ohjamisele, mitte katastroofidele reageerimisele. kui moodustatakse mingi rakkerühm taoliste olukordadega tegelemiseks, siis äh, kui on tegemist katastroofidega, siis see peab olema ühisrakkerühm, eh, et hõlmata nii komisjoni pädevusse kuuluvad tegevusvaldkondad kui ka teised. mis puudutab sõjalisi vahendeid, siis ma tahan väga selgelt öelda selle kohta. me selgelt tunnustame seda, et sõjalised vahendid võivad olla väga kasulikud reageerimisel katastroofidele. me ei jäta Äh, seda ka oma kommunikatsioon, äh, teatises sõjalisi vahendeid võib kasutada väga väärtuslike abivahendina, äh, kui meie tsiviilüksused reageerivad suurtele katastroofidele, kas siis logistilise toena või teatud muude teenuste osutamisele, on selliseid juhtumeid, kui on vaja kasutada ka sõjalisi vahendeid kuigi eeskirjad ja vastav raamistik on täpselt paika pandud, selge, neid kasutatakse põhimõtteliselt viimase abinõuna ja see on ka selgelt kirjas Euroopa konsensuses humanitaarabi kohta. ja see viimase abinõu lähenemine ähm, suuremate katastroofide puhul on väga sageli selline abinõu, mida võib väga kiiresti mobiliseerida, kui katastroofi mastaap on nii suur, et sõjalisi vahendeid tuleb kasutada kuid see viimase põhimõtte, viimase abinõu põhimõte on loomulikult tähtis. meie teatisest tunnustatakse, et sõjalised vahendid võivad olla kasulikud ja me teada, et järgnevad veel konkreetsemad ettepanekud, kuidas paremini koordineerida komisjoni ja kõrge esindaja ning välisteenistuse vahel sõjaliste vahendite kasutamist edaspidi. kaks konkreetset küsimust esimees katkestab, kas te võiksite jõuda järeldusteni? kas te võiksite teha mõned järeldused, sest aega napib? väga lühidalt. muudatusettepanek seitse, kus on viide lahinguüksustele. me usume, et et lahinguüksuste mandaat on hoopis erinev võrreldes selles, mis on vajalik äh, katastroofidele reageerimisele ja ilmselt see ei ole õige vahend katastroofide korral, sest lahinguüksuste mandaadis on tehtud suuri muudatusi ja muudatusettepanek kolmteist teeb viite kodanikukaitsele kui viimasele abinõule ka seda ei mainita Euroopa konsensusest ja meie ettepanek on jääda selle sõnastuse juurde, milles leppisid kokku kolme institutsiooni esindajad. Need olid minu tähelepanekud, tänan teid. suur tänu ja nüüd raportööri poolt lühike kokkuvõte. ma arvan, et oleks olnud parem, kui komisjoni teatis oleks meieni varem jõudnud. praegusel hetkel me oleme olukorras ja mikrofon katkes äh, me soovime saata oma poolt sõnumi arengukomisjonile, mida me soovime arvesse võtta ja siis arutada teatist ja loodetavasti väliskomisjon selles küsimuses juhtkomisjoniks ja me küll taaskäivitasime selle debati, kuid praegusel hetkel, nagu ma ütlesin, me peaksime jääma selle juurde, mis meil praegu on. ja mõningad Äh, roheliste poolt mainitud küsimused äh, on leidnud käsitlust äh, Arengukomisjoni poolt koostatavas raportis, kus on selgelt öeldud, jutt on looduskatastroofidest või inimese poolt põhjustatud katastroofidest. härra Danšan, üks kiire kommentaar. kõigepealt räägin omaenda muudatusettepanekut, ma tean, mis tähendab kriisi ohjamine ja mis tähendab looduskatastroofide haldamine ja ma tean, mis nende sõnade taga seisab. tean ka, et kriisi ohjamise ja e, looduskatastroofi e, ohjamise vahel on vahe, mina ütlen eelkõige ja see on ka minu teise muudatusettepaneku eesmärk et me peame olema valmis kõiki instrumente mobiliseerima, näiteks nagu Haitil. võib ju rääkida siin komisjoni ja nõukogu koostööst ja rääkima tõhustatud koordineerimisest, aga mina tahan, et see kiiresti äh, toimuks ja palju tõhusamalt. minu jaoks on kõige tähtsam tõhusus ja see mandaat, mis siin kõrgele esindajale anti, äh, tähendabki just kiire, võimaldabki kiiresti mobiliseerida vahendajaid vahendeid. teiseks, juriidiliselt teie vastuväidetel oli äh, no vaid vastuväited olid põhjendatud, aga nüüd äh, poliitilisest seisukohast peab ütlema, et ikkagi me oleme nõudnud mitmel foorumil, et äh, lahingurühmad peaksid olema palju paindlikud ning kohandatud vastavalt meie poli-, poliitikale. suur tänu ja kohtumiseni! homme hääletame.